tere hommikust, kallid kolleegid, alustame. kõigepealt muudatused päevakorras. uus seitse A punkt, struktureeritud dialoog volinik Kingiga, see toimub meil kümme, kümme. ja siis kaheksas punkt, parandus EU-Liisa ettepanekule see on edasi lükatud ja kaheteistkümnes punkt on ka edasi lükatud. kui teil ei ole mingisuguseid vastuväiteid selle muudetud päevakorra kohta, siis ähm, loen selle vastuvõetuks. samuti on vaja, et te kiidaksite heaks koosolekute protokollid, äh, koosolekud olid üksteist juuni, teine juuli kõik kirjalikud tõlked ei ole veel valminud, aga need äh, esitatakse järgmistel kohtumistel. aga nüüd on meil algamas ühine arutelu eelarve kontrollikomisjoniga ja teema on Euroopa prokuratuuri loomine. kallid kolleegid, tere tulemast ühisele koosolekule eelarve kontrolli küsimustega. nii nagu te teate, võeti vastu nõukogu määrus kaks tuhat seitseteist üks üheksa kolm üheksa Euroopa prokuratuuri teemal ja eesmärgiks oli parandada koostööd. õiguslik alus oli aluslepingu artikkel kaheksakümmend kuus. Ehm, muidugi Äh, komisjon saab anda meile rohkem informatsiooni selle kohta, praegu on seal kirjas, et osaleb kakskümmend kaks liikmesriiki. praeguse seisuga on äh, prokuratuuri pädevus piiratud Euroopa Liidu rahaliste huvide vastase pettusega ja Euroopa Parlament sai ainult nõusoleku menetlusega osaleda, meil ei olnud mingisugust võimalust äh, mõjutada otseselt selle õigusliku instrumendi sisu, äh, kuigi ähm, see oli pandud paika juhistega kahes resolutsioonis. komisjoni andmeil on praegu ettevalmistused kulgenud äh, kolm aastat või kulgemas kolm aastat ja prokuratuur peaks olema valmis käivitama oma töö aastal kaks tuhat kakskümmend ja see tähendab, et päevakorras on erinevad rakendusmeetmed, kuidas valida Euroopa peaprokurat-, prokuröri ja Euroopa prokuröri, prokuröre ning samuti kohtuasjade haldamise süsteemi küsimused ja muud logistilised ja rahandused küsimused. Euroopa Parlament määras härra Antonio Mura eh, Itaalia vanemprokuröri oma esindajaks sinna sellesse eh, komisjoni kelle ülesandeks on valida välja öö, ähm, kõikide kandidaatide hulgast nii-öelda see öö, ähm, lõplik kandidaatide nimekiri Euroopa peaprokuröri kohale ja samuti on nende ülesandeks hinnata kvalifikatsiooni. mõned küsimused on juba tekkinud peaprokuröri ametikoha kohta, näiteks tema vanuse ja tema ametiaja kohta. nüüd annaksin sõna komisjonile ja kõigepealt äh, siiski enne seda kolleeg Tarantile. suur tänu, tere hommikust ma pean proua Gressle asemel siin täna olema ja tema on üks äärmiselt raskesti asendatav inimene, mis tähendab, et minu asendamistöö täna hommikul on ka ülimalt keeruline. meil on väga hea meel, et on võimalus mõtteid vahetada selle kohta, ähm, ähm, mis toimub äh, Euroopa prokuratuuriga. me oleme palunud prokuratuuriga üle vaadata eelarve selle prokuratuuri kohta ja me oleme palunud komisjonilt ka kirjalikku infot, kirjalikku tagasisidet, miks? aga sellepärast, et viimasel ajal oleme me kuulnud mureväljendusi, et praegu ette nähtud vahendid prokuratuuri jaoks võivad tunduda ebarealistlikult madalad. see puudutab nii prokuratuuri kui ka assistente ja tegelikult selle probleemi muudab veelgi tõsisemaks asjaolu, et kaks täiendavat liikmesriiki, Malta ja Holland, on osalenud selle prokuratuuriga pärast selle määruse ettevõtmist, mis tähendab seda, et liikmesriigi kohta on vahendeid veelgi vähem. ja tegelikult see, selle mm, analüüsi tulemusi võiksime arutada paari nädala pärast mõnel uuel kohtumisel see on kõik, mida mulle, mida minu juhised äh, mul lubasid praegu öelda. suur aitäh ja nüüd öö, äh, justiitsküsimuste peadire-, direktoraat. suur aitäh, mul on väga hea meel olla siin koos proua Hoffmanniga. tere hommikust kõikidele oma sõnavõtus sooviksin keskenduda sellele, kuidas on meil senini kulgenud värbamine ning rakendusküsimuste arutamine liikmesriikidega ja siis proua Hoff-, Hoffmann räägib ähm, PIF direktiivist, Olavi määrusest ja muudest asjadest. nagu te, proua juhataja, hommikul väga õigesti ütlesite oma sissejuhatuses, on parlament siiamaani sellesse protsessi kahel moel olnud kaasatud. kõigepealt juhised läbi resolutsioonide ja teiseks härra Mora ametisse määramine sellesse komisjoni, kelle ülesandeks on valida välja lõppvooru kandidaadid eh, Euroopa pro-, peaprokuröri kohale. selleks, et seda protsessi eh, soodustada ja ladusamalt kulgema panna, on nõukogus käimas seadusloomeprotsess. ettepanek tähendab, esiteks selle valikukomisjoni reeglid võeti vastu öö, suve alguses sellel kujul, nagu komisjon oli ette pannud. ja edasi võeti vastu kolmekümne esimesel juulil veel üks nõukogu rakendusaks otsus, millega määrati ametisse selle valikukomisjoni liikmed. kaksteist liiget. ja sealhulgas on ka see ähm, kandidaat, kelle teie välja pakkusite, härra Antonio Mura. ma loodan, et nõukogu kinnitab selle nõukogu rakendusotsuse suhteliselt peatselt septembrikuu jooksul niimoodi, et siis valikukomisjon saaks oma tööga pihta hakata ja saaks hakata välja valima lõppvooru kandidaate. see saab olema ilmselt eeldatavasti kuskil novembris. prokuratuuri määrus nõuab seda, et valikukomisjon peaks koostama lõppvooru kandidaatide nimekirja, kus on siis sobivad kandidaadid ja ühtlasi peaks põhjendama ka iseloomustustega äh, see, äh, mida või, või panema paika need asjad, millele peab vastama prokurör, prokurör, kes seal tege-, kes seal töötab. see tähendab muidugi omakorda, et pannakse üles töökuulu-, tööotsimiskuulutus või tööpakkumiskuulutus, me oleme selle viimase versiooni ähm, saatnud ka parlamendile ja teistele asjaosalistele ilmselt septembrikuus, loodetavasti see kuulutus peaprokuröri kohale ka septembris ilmub, märtsiks peab peaprokurör ametis olema ehk teiste sõnadega enne seda, kui praegune parlamendi koosseis oma ametiaja lõpetab. ja siis on veel liikmesriikide ekspertrühm ja parlamendi ekspertrühm, kus me oleme püüdnud analüüsida, millised peaksid olema Euroopa prokuröri tööülesanded, mitte peaprokuröri, aga siis nüüd äh, nii-öelda nende reaprokuröride ülesanded, selleks, et Ähm, liikmesriikidel oleks ettekujutus, mida, mis on need asjad, mida oodatakse kandidaadilt, keda liikmesriigid välja valivad, nagu te teate, liikmesriigid peavad kolm nime välja pakkuma pärast seda, kui Euroopa peaprokuröri öö, ähm, osa on lõppenud. nüüd paar sõna ka sellest ähm, prokuratuuri ekspertrühmast ja IT-platvormist. olete ehk kursis, et kogu tööd juhib Euroopa Komisjon, kuni prokuratuur on täielikult oma ähm, nii-öelda töö käivitanud ja saab selle üle võtta. lähtutakse artiklist kakskümmend ja liikmesriigid äh, osalevad selles protsessis, need, kes on prokuratuuri osalisriigid, ähm, Malta ja äh, Holland, nagu ma ütlesin, liitusid, nii et neid on nüüd kakskümmend kaks, järgmisel nädalal on üks koosolek tulemas jälle. põhimõtteliselt selles ekspertrühmas me arutame rakendamisküsimusi, arutame järgmisel nädalal aga ka näiteks liikmesriikide võetud rakendusotsuseid. me loodame, et me saame järgmise kahe aasta jooksul jälgida seda protsessi ja tagada seda, et kõik on siis valmis, kui see õige hetk tuleb. liikmesriikide jõupingutuste toetamiseks oleme me loonud IT-platvormi, seal on liikmesriikidel võimalik vahetada praktilisi ja õiguslikke küsimusi ja ka infovahetust ähm, korraldada, nii et tegu on interaktiivse platvormiga, millest on kasu diskussioonide korraldamisel ja põhimõtteliselt kogemuste edastamisel ja nüüd proua juhataja, proua Hoffmann räägiks ülejäänud teemadel. suur aitäh! Ähm, suur aitäh, proua juhataja, mina sooviksin omalt poolt täiendada seda, mida Piitse ütles. kõigepealt toetus liikmesriikidele selle kohta, kuidas prokuratuurisüsteemi erinevaid aspekte ellu viia. üks asi on PIF direktiiv, mida arutati libekomisjonis ja eelarve kontrolli komisjonis. järgmise aasta juuliks peavad liikmesriigid olema selle üle võtnud oma õigusesse, nagu te teate, tähtaeg on üsnagi äh, lühike. PIF direktiivi eesmärgiks on määratleda karistused liikmesriikide kriminaalõiguses nende kuritegude kohta, mis mõjutavad Euroopa Liidu rahalisi huvisid ning ühtlasi ka määratleda, millised on need kuriteod, mis mõjutavad Euroopa Liidu finantshuvisid. meil on sügisel plaanis ühine koosolek liikmesriikide esindajatega selleks, et anda hinnang sellele PIF direktiiviga seotud tööle liikmesriikides, sest nagu ma ütlesin, tähtaeg on üsnagi lühikene. nüüd kaks punkti, millest rääkis lugupeetud härra Tarand e, äh, EPPO eelarve. komisjon kinnitas mais prokuratuuri eelarveprojekti järgmiseks ähm, aastaks neli koma üheksa miljonit eurot on järgmiseks aastaks kinnitatud, sinna alla kuulub näiteks äh, töötajate värbamine, mis käivitub järgmisel aastal, sealhulgas ähm, peaprokuröri ja prokuröride värbamine, üks koma üheksa miljonit on mõeldud EPPO ähm, haldami-, kohtuasjade haldamise süsteemi väljatöötamisele, mis on vajalik tulemuslikuks tööks. härra Tarand, te mainisite ka seda, et Holland ja Malta on nüüd selle prokuratuurisüsteemiga liitunud, komisjonil on loomulikult ülihea meel, et nad seda tegid ja et meil nüüd on prokuratuuriga ühinenud kakskümmend kaks liikmesriiki. me praegu hindame selle kahe täiendava riigi liitumise mõju personalivajadustele. Te rääkisite, et ähm, siinne komisjon ja eelarve kontrolli komisjon plaanivad ühiskirja komisjonile selle rahastamise kohta, omalt poolt võin kinnitada, et kindlasti me süüvime sellesse. veel üks väga oluline küsimus, prokuratuuri töökoht ka seal toimub väga ähm, intensiivne tegevus, komisjon teeb ähm, tihedat koostööd Luksemburgi võimudega selleks, et äh, EPPO-l saaks olema hästi toimiv kodu esimesest tööpäevast alates. Te olete ehk kursis, et Luksemburg on prokuratuurile pakkunud tasuta hoone, mis on Euroopa Kohtu lähedal seda nimetatakse B-torniks. ja me praegu väga põhjalikult äh, peame tehnilisi läbirääkimisi, me püüame anda hinnangu sellele tornile, selle tehnilistele võima-, võimalustele, et kas ja kuidas see sobib prokuratuuri majana. ja lõpuks ma sooviksin enda ametikoha omandikohast lähtuvalt loomulikult öelda, et kui EPPO on juba käivitatud, siis EPPO ja Olav peaksid tegema väga tihedat koostööd ja seepärast on plaanis ka Olavi määrust täiendada ja muuta, mis võimaldab niimoodi, et oleks võimaldatud tihe koostööd Olavi ja EPPO vahel välja on käidud ka väga konkreetseid muudatusettepanekuid äh, Olafi alusdokumentidele niimoodi, et äh, uurimine võiks veelgi tõhusam olla. ja me ootame vägagi tihedat koostööd parlamendiga selles küsimuses, nagu Peter ütles, on tähtaeg väga lühike ja komi-, ja komisjon oleks muidugi väga õnnelik, kui kaasseadusandjad Ehm, suudaksid kokkuleppele jõuda enne, kui selle parlamendi ametiaeg lõpeb. nii et me ootame väga tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, suur aitäh! Uh, suur tänu! enne kui ma annan sõna liikmetele, eh, et nad saaksid küsimusi esitada ja omalt poolt kommenteerida, esitaksin ka omalt poolt ühe küsimuse. finantsressursid, personal, eh, kas eelarve ja personal, mis on ette nähtud eh, Euroopa prokuratuurile, on piisav? millisel hinnangul komisjoni otsus põhineb ja millest lähtuvad prognoosid, võttes arvesse seda, et tõhusas koostöös peaksid osalema ka uued liikmesriigid. personali värbamise kohta lähtuvalt artiklist kakskümmend Euroopa Prokuratuuri määrusest võib komisjon nimetada pärast nõukoguga konsulteerimist komisjoni ametniku ajutiseks äh, haldusdirektoriks, äh, kes peab täitma haldusdirektori kohustusi. kas komisjon on kasutanud seda võimalust? ja sellisel juhul, kas äh, ajutine haldusdirektor on ametisse määratud ja mis puudutab Euroopa peaprokuröri, siis milline on teie prognoositav ajakava et pidada kinni artiklist neliteist. kas komisjon on alustanud eh, oma ettepaneku ettevalmistamist eh, valimismenetluse kohta ja lähtuvalt artiklist kakskümmend üks määrusest, eh, siis Euroopa Prokuratuuri töökorraldus peab lähtuma Euroopa Prokuratuuri kodukorrast ja sise-eeskirjadest ja selleks tuleb ette valmistada äh, Äh, prokuratuuri äh, kodukorra ettepanek, mille kol-, kolleegium peaks vastu võtma, komisjoni kolleeg peaks vastu võtma, aga peaprokurör, prokurör ei alusta kodukorra koostamist nullist, kas komisjon on töö ära teinud juba, ettevalmistustöö, ja sellisel juhul, kas liikmesriigid on osalenud selles töös? ja kuidas kavatsetakse informeerida Euroopa Parlamenti sellest, need on minu küsimused, nüüd annan küs-, sõna proua Krispekile libe komisjonist ning äh, libe komisjonis on meil kombeks, et äh, räägitakse kaks minutit sellisel puhul. suur tänu, äh, lugupeetud esimees mm, loomulikult, nii nagu teised kolleegid, mul on hea meel, et selle asjaga on nüüd edasi liigutud, see on olnud Euroopa plaanides juba aastaid ja mul on väga hea meel et me oleme siis täna jõudnud siia ja ma tervitan kogu seda infot, mida äh, meile just edastati. Äh, nii palju siis tänusõnadest, minu küsimused on selged ja otsesed. palju on neid ka minu fraktsioonis äh, iseäranis, kes on soovinud seda, et organiseeritud kuritegevuse ning terrorismivastase võitluse pädevust laiendatakse. ja Junckeri esitatud teekaardis oli ette nähtud äh, teatis äh, selle kohta, kas on võimalik äh, prokuratuuri rolli laiendada ka terrorismivastase võitlusega, mis hõlmaks kõiki liikmesriike ja see on teema, mis julgeoleku vallas on kõikide kodanike südamel võib-olla vastab äh, härra Juncker äh, Euroopa Liidu olukorrast kõnelevas kõnes minu küsimusele järgmisel nädalal, aga kasutan siiski võimalust, äh, et küsida ka teie käest nendest, nende varasemate kavatsuste kohta. suur tänu! ja nüüd saab sõna härra Klints. suur tänu! mul on täna rõõm siin äh, olla koos äh, oma äh, laste ning lapselapse, lastelastega. Nad on esimest korda Brüsselis ning püüavad tutvuda sellega, kuidas me töötame, nii et nüüd jätkan siis saksa keeles, oma emakeeles ja pange kõrvaklapid pähe. tänane teema on väga oluline, kui ma mõtlen kõigile Euroopa kodanikele e, ja mida meil oleks neile valimisringkondades öelda, meil on väga palju kriminaalasju ja nende arv on viimastel aastatel järjest kasvanud. tegemist ei ole mitte ainult finantskuritegude, vaid ka virtuaalvaluutaga arutelu, mis aset leiab eh, tulevase keskpika finantsraamistiku osas, näitab, et meil on vaja rahalisi vahendeid ülesannete täitmiseks, mis on meie jaoks olulised. seetõttu eh, tuleb finantspettuste vastu tõsiselt, eh, vastu tõsiselt võidelda ja seetõttu mul hea meel, et käivitatakse Euroopa prokuratuuri tegevus väga oluline on, et võimalikult palju liikmesriike teeb selles eh, prokuratuuri projektis kaasa, kui kõik ta kaasa teeksid, oleks asi loomulikult veelgi tõhusam ja ka töö eh, korraldamise seisukohalt lihtsam. seega see, mida tulevikus teha tahetakse, selle piiritlemine, see ei saa olema lihtne ülesanne Äh, Olavi administratiivsed äh, ülesanded, neid vaatleb kindlasti prokuratuur juba kui äh, kriminaalkuritegusid, kuid mõlemate institutsioonide tegevust on vaja siiski üksteisest eraldada, neid piiritleda, et oleks selge vahe. meil, kui silm on silme, seht on silme ees, siis on lihtsam muidugi otsustada meie kodanikud muudkui aga näevad, et me loome aina uusi organisatsioone ja töövorme, ehkki need on väga olulised, siis me näeme, et Euroopa Liidu institutsioonide äh, arv, äh, arv, haldusorganite arv on pidevalt kasvanud ja järgmise aasta Äh, valimiste käigus on vaja suuta kodanikele näidata, et see kõik ei ole mitte Brüsseli, vaid liikmesriikide otsus. suur aitäh, härra Klints. ja nüüd kolleeg Eri Kabras, palun uh,. suur tänu, esimees, suur tänu selle info eest. ma olin tegelikult valmistanud ette viis küsimust, aga kolm nendest küsimustest on juba teataval määral vastuse saanud, nii et äh, on järele jäänud kaks küsimust mis puudutab seda, et ähm, täidesaatval jõul ning äh, prokuratuuril on teataval määral sidemeid mõningates liikmesriikides, äh, siis kuidas tahavad liikmesriigid tagada seda, et äh, delegeeritud prokurörid on sõltumatud, kui nad kannavad nii-öelda kahte mütsi peas ja täidavad kahest rolli? ja need väljakutsed, mis on seos mitteosaleva, seotud mitteosalevate liikmesriikidega, kuidas on lood nendega? sellest rääkis ka just minu kolleeg, need on minu kaks konkreetset küsimust, aitäh! Uh, is... aitäh ja järgmisena saab sõna härra Lopes Aguilar. suur tänu! äärmiselt äh, asjakohane teema on meie päevakorras täna et see on üks meie äh, ametiaja vähestest saavutustest äh, nii komisjoni jaoks kui ka Euroopa Parlamendi jaoks. Äh, meiegi oleme olnud seotud selle rolliga, aga kõige tähtsam roll ei kuulu parlamendile, tegemist ei ole äh, tavamenetlusega, õigusloomelise tavamenetlusega, aga samas oleme aidanud kaasa kõik kogu sellele tööle, mis on käinud selle prokuratuuri ümber ning on viinud praeguse olukorrani, me oleme rääkinud sellest palju ja äh, nüüd on aeg hinnata olukorda ning äh, hakata hindama äh, ja hakata tehtud tööd praktikas ellu viima. loomulikult see eeldab, et tehakse koostööd Euroopa Liidu, Euroopa prokuratuuri ning liikmesriikide vahel paika tuleb panna ka konkreetsed eesmärgid ja prioriteedid. mis aitavad meil saavutada neid eesmärke, mis on Euroopa prokuratuuri loomise õigustuseks. võitlus pettuse vastu, maksupettuse vastu iseäranis sellise maksupettuse vastu, mis äh, kahjustab Euroopa eelarvet. mina olin Euroopa Liidu finantshuvide äh, kaitse direktiivi raportöör. see on väga oluline. ajend äh, Euroopa prokuratuuri loomisele ning selles kontekstis ma tahaksin kuulda rohkem selle kohta, kuidas tagatakse äh, Euroopa prokuratuuril tihe koostöö ja tõhus koostöö liikmesriikidega selleks, et võidelda Euroopa eelarvet kahju, kahjustava pettuse vastu. summad, millest me siin räägime, on tohutud siin pole vaja rääkidagi sellest, et kui me räägime näiteks käibemaksupettusest, siis käibemaksupettuse kaudu läheb kaduma igal aastal eelarvetest viiskümmend miljonit eurot vähemalt ning meil on siis võimalik nüüd investeerida võideldes tõhusamalt äh, majandus- ja finantskuritegude vastu ning parema õiguse jõustamise nimel. seda tuleks siiski Euroopa prokuratuuri töös arvesse võtta, ma tahaksin teada, kuidas seda te tulevikus praktikas näete, aitäh. ja viimasena saab sõna proua Kinnitši. peame loomulikult kinni sellest äh, kodanikuvabaduste äh, komisjoni eeskirjast, et äh, piirduge kahe minutiga. meie kui liberaalid muidugi võime rääkida lõputult, aga siiski katsuge pidada kinni sellest kõneajast. ma tahaksin tänada Schröderit ja proua Hoffmanni selle informatsiooni eest, mida nad meile andsid, et tehtud edusammude kohta selleks, et rakendada tööle Euroopa prokuratuur. ma tahaksin rõhutada sedasama, mida juba on kirjutanud äh, Konti liikmed, mina olen selles komisjonis asendusliige me kõik sooviksime, et oleks piisavalt eelarvelisi vahendeid ja piisavalt personali selleks, et prokuratuuri tööd sisuliselt käivitada, et et äh, sidusalt seista Euroopa Liidu finantshuvide eest. asi ei ole ju mitte ainult Olafis, vaid ka äh, Europolis ja Eurojustis kuidas me püüame äh, saavutada, kas mingite erimeetoditega selleks, et tagada nendevaheline koostöö, kas selleks on olemas inimressursid ja äh, kuidas äh, saab olema nende äh, institutsioonide vaheline omavaheline koostöö. jah, ma saan aru, et alguses seisneb asi tihendatud koostöös, kuid kuidas, kuidas Olav, milliste vahendite ja meetoditega suudab ta toetada äh, Euroopa Liidu äh, asutusi ka nendes äh, riikides, kes Euroopa prokuratuuri projektis ei osale. pidasin kahest minutist kes-, kinni. Okay, now I would like to ask uh, commission. ja nüüd paluksin komisjonil vastata peamistele küsimustele. ja teistele küsimustele loodetavasti vastate kirjalikult. suur tänu, proua esimees, suur tänu ka küsimuste eest. vastan mõningatele küsimustele ja siis äh, kolleegid täiendavalt äh, minu vastuseid ning äh, me võime vastata ka kirjalikele küsimustele, kui teil neid on. niisiis, teie jaoks väga tähtis küsimus, äh, EPPO ressursid, finantsressursid ja inimressursid. komisjon on teinud kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve kohta ettepaneku, nüüd toimuvad läbirääkimised äh, eelarve pädevate organitega, Euroopa Parlamendi ning nõukoguga. loomulikult komisjoni suur soov kuivõrd see on komisjoni ettepanek, on, et EPPO toimiks tõhusalt ja nagu kord ja kohus. me näeme siis hiljem, kuidas need läbirääkimised kujunevad, komisjon võtab arvesse ka seda, et Malta ja Holland liituvad siin juba räägiti sellest äh, ajutisest äh, haldusdirektorist, see menetlus on peaaegu lõppjärku jõudnud, äh, nii et õige pea me teame, kes selleks ajutiseks haldusdirektoriks saab. komisjon on selle menetlusega, nagu öeldud, jõudnud praktiliselt lõpusirgele. härra Tarand härra Tarand ütles sellest, et äh, on üks äh, asi, ei, vabandust, see oli siiski härra Kapras, mitte härra Tarand, mis puudutab äh, liikmesriikides delegeeritud prokuröre ja nende sõltumatust, siis Euroopa prokuratuuri eeskirjad on selged ja delegeeritud prokurörid, kui nad tegutsevad Euroopa prokuratuuri nimel, on nad sõltumatud ja vastutavad EPPO ees ja nagu Peeter seletas, me peame liikmesriikidega äh, ka nõu selles osas, et kuidas seda täpselt korraldada, kogu aeg toimuvad läbirääkimised liikmesriikidega eksperttöörühmas kõikide nende teemade üle, mille te tõstatasite. proua Kinnitši äh, mainis koostööd äh, Europoli ning teiste ametitega. jah, see on üks tuleviku suuri väljakutseid, sellepärast et meid on ju palju ja äh, Eurojust äh, ja, ja teised, äh, kõik me oleme teadlikud sellest, et meil peaks olema koostöö ametite vahel. meie uus peadirektor Vilja Idala kohtub proua De Poliga, Europoli direktoriga juba septembrikuus, et jätkata head koostööd härra Klints, olen teiega täielikult päri, kahju on, et kõik liikmesriigid ei osale. komisjon teeb selle nimel tööd, et liikmesriike kaasata. jah, äh, see ei ole kerge, kui töö on niiviisi jagatud äh, erinevate organite vahel, äh, aga komisjon on oma ettepanekus näinud ette ka muudatused Olafi määrusesse, selleks, et võimaldada koostööl kulgeda sujuvalt. ja loomulikult äh, kõik asutused ise tahavad ja peavad tahtma võimalikult tihedat koostööd teha, meie omalt poolt anname endast parima selleks, et Euroopa prokuratuur kujuneks edukaks. lõppkokkuvõttes võib ju öelda, et äh, selle tulemusena peab meie võitlus äh, pettuse vastu olema jõulisem ja meie anname igal juhul endast kõik, et seda saavutada ja nüüd saab sõna Peeter. suur tänu! Margaret, mina ei ole proua Schur-Schröder ning ma ei ole nii äh, kaunis ega ka tark kui tema, aga katsun teda siin asendada. mul on omalt poolt äh, mõned kommentaarid, et täiendada Margrethe juttu, kõigepealt mis puudutab äh, Euroopa delegaatprokuröride sõltumatust, siis loomulikult Euroopa prokuratuuri määruses on täiesti selged raamid paigas delegaatprokuröride staatus, äh, isegi siis, kui neil on kahene roll, on äh, täpselt määratletud, nad peavad olema sõltumatud äh, ning meil on selleks ka menetluslikud turvaklauslid, et seda tagada, delegaatprokurörilt võib juhtumi ära võtta, kui tekib kahtlus, et kuskil on huvide konflikt selle juhtumiga võib sellisel juhul isegi kesksel tasandil tegeleda erandkorras on ka teisi turvameetmeid äh, personalimääruses, äh, tasustamisega seoses äh, vastu võetud turvameetmeid selleks, et tagada, et inimene, kui ta Euroopa juhtumitega tegeleb, Euroopa toimikutega tegeleb, oleks sõltumatu. nii et oleme veendunud, et need kaitsemeetmed tekstis on piisavad, et sõltumatus tagada. ja et ähm, sidemete täitevvõimu ning prokuratuuri vahel ei hakka seda sõltumatust kahjustama. härra Lopes Aguilar küsis selle kohta, kuidas me tagame äh, tõhusa koostöö liikmesriikidega. jah, tõesti, see on väga tähtis ülesanne. me oleme kaasanud liikmesriigid ja kaasame liikmesriigid juba praktilise rakendamise esimesest päevast alates vaatame väga täpselt, kuidas rakendamine Euroopa tasandil kujuneb ja liikmesriikide tasandil äh, kanname hoolt selle eest, et liikmesriigid selle õigusakti jõustamisele ja rakendamisele eraldavad piisavalt ressursse, et nad esitavad äh, õiged inimesed kandidaatideks Euroopa delegaatprokuröridele äh, ning prokuratuuri. viimane kommentaar proua Kriisbek, vastan teile prantsuse keeles me, teil oli väga hea meel selle üle, et on jõutud kaugele, aga tahtsite ka, et äh, et Euroopa prokuratuuri pädevusi laiendatakse ka terrorismi äh, äh, kaasates, see on prioriteet mõningate liikmesriikide jaoks, teie liikmesriik on üks neist. komisjon eelmisel aastal Junckeri Euroopa Liidu kõnes ütles, et on tulemas teatise perspektiiviks ajaliseks perspektiiviks oli kahe tuhande kahekümne viies aasta. teatis, millest räägiti, tuleb järgmisel nädalal ja äh, võitlus äh, terrorismi vastu on piiriülene, kõiki, hõlmab kõiki meie liikmesriike ning seetõttu äh, Euroopa prokuratuur võiks tõesti siia tuua lisandväärtust. ja selles teatise, siis me räägime ka sellest, miks Euroopa prokuratuuri kasutamine piiriülese terrorismi vastases võitluses oleks äh, hea mõte. siis veel äh, mitteosalevate riikidega tehtav koostöö ja küsimus, mis käsitles seda teemat. jah, on kuus liikmesriiki, võib-olla varsti juba ainult viis kes ei ole ühinenud Euroopa prokuratuuriga ning kellega tuleb teha tööd. meil on koostöömehhanism, keeruline koostöömehhanism, mida kirjeldab Euroopa prokuratuuri määrus, kasutatakse ära Eurojusti struktuuri, Olafi struktuuri, selleks et need liik-, kas riigid, kes jäävad Euroopa prokuratuurist välja, oleksid kaasatud Äh, nende mehhanismide kaudu. loomulikult nad peavad osalema ausas koostöös äh, ning tegema koostööd Euroopa prokuratuuriga, tunnistavad äh, Euroopa prokuratuuri otsemandaati ning nad peavad pakkuma toetust, teavet ja nii edasi ja nii edasi, mida prokuratuur vajab me loodame, et õige pea saame õigusraamistiku täielikult paika, juba on selleks sätted paigas Euroopa prokuratuuri määruses, mõned liikmesriigid tahavad veel midagi enamat ja eks siis näis, kuidas see tulevikus kujuneb. suur tänu ja ja nõukogu eesistuja, kas soovite ka sõna minutiks-paariks? suur tänu, lugupeetud äh, esimees, tere hommikust kõigile. teen lühidalt. räägin natukene kahest teemast, millega nõukogu praegu tegeleb, kõigepealt äh, Euroopa Peaprokuratuuri ametikohta. praegusel hetkel äh, koostame ühisdeklaratsiooni, ühisavaldust Euroopa Komisjoni ning parlamendi ühisavaldust, mis puudutab peaprokuröri ametisse nimetatud. kandidaat peab olema äh, valmis äh, enne pensioniiga äh, töötama seitse aastat ja see peaks siis olema enne seda, selle kuu lõppu, kui ta seitsmekümneaastaseks saab. ja see muutub lõppotsuses õiguslikult siduvaks ja ühisavaldust on vaja sellepärast, et see on otseselt seotud selle ametikoha teatisega ja seal on siis ka kuuskümmend kuus aastat sisse toodud. see on vajalik. ja teine teema, millega praegu tegeleme, on valikukomisjon. enne suvepuhkust saime komisjonilt ettepaneku ning kui asjad lähevad nagu kord ja kohus, siis jõuab see teema Coreperi kaheteistkümnendal septembril järgmisel nädalal. ja pärast selle vastuvõtmist nõukogus võib moodustada selle komisjoni juba oktoobrikuus nii palju on nõukogu poolt, aitäh teile! suur tänu! ma võin teile kinnitada, et selle arutelu jätk toimub siis koordinaatorite koosolekul täna pärastlõunal ja me võib-olla isegi koostame kahe komisjoni, libe ja kontkomisjoni vahel, nagu proua Krossett ette pani, oma omapoolse kirja selle kohta. suur tänu, et osalesite koosoleku selles osas. nüüd läheme oma tööga edasi. kallid kolleegid, kolmeteistkümnendal juunil kaks tuhat kaheksateist võttis komisjon vastu äh, määruse, millega kehtestati uus äh, piiride halduse äh, rände ja varjupaigafond ja see on üks osa järgmisest finantsraamistikust kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. esmaspäeval kuulsime, mida komisjonil on äh, öelda meie julgeolekufondi kohta ja nüüd täna keskendume äh, varjupaiga ning rände äh, fondile ning integreeritud piiride halduse fondile, mille eest vastutav komisjon on kodanikuvabaduste komisjon. ja lisaks anname me, esitame me oma arvamusega äh, Äh, tolli kontrollivarustuse kohta, see on üks osa meie integreeritud piiride halduse vallas tehtavas töös. Tanja Fajon vastutab äh, piirihalduse ning viisafondi eest, Mirjam Tali varjupaiga ja rände eest, Sharon Lennars äh, tollikontrolli eest. Need on siis meie komisjoni raportöörid, härra Francisco Castelo Meskiris Home peadirektoraadist ja tema kolleeg äh, räägivad uutest instrumentidest, mille kohta on komisjon ettepaneku teinud ja siis äh, vastavad hiljem ka küsimustele. härra Castello, teil on sõna kümneks minutiks, te saate tutvustada meile neid fonde kümne minuti jooksul. suur tänu selle võimaluse eest tutvustada neid fonde. me teame, et aeg on napp äh, ja seetõttu teen kiiresti ja olen valmis äh, hiljem ka teiega ühenduses olema, kui te seda vajate. ja me oleme õppinud oma kogemustest äh, ning me oleme tutvustanud oma kogemusi ähm, parlamendile ja nende kogemuste hulgas on järgmised äh, järeldused, siis äh, me, meie töö on õige, reguleerimisalal me keskendume õigetele asjadele, aga on ka tehtud vigu. paindlikkusest on puudu kooskõlastamine erinevate instrumentide vahel äh, ei ole hea, meil on vaja suuremat lihtsustamist ning meil on vaja varasemaid äh,, varasemat hindamise ja veel monitooringusüsteemi, nii et liikmesriigid saaksid sellest paremini aru. kõige suurem puudujääk on paindlikkuse puudus ja üks näide selle kohta. loomulikult meie oma vahendeid eraldades lähtusime kahe tuhande kümnenda, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta arv, arvnäitajatest, et me äh, eraldada vahendeid kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks, aga kahe tuhande viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, läksid äh, vahendid valedele liikmesriikidele, sellepärast et statistika oli aegunud, lähtuti kahe tuhande kümnendast, kahe tuhande üheksandast, kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast, võib-olla kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, aga kahe tuhande neljateistkümnendal ja viieteistkümnendal aastal oli olukord hoopis teistsugune, selle teemaga tuleb kindlasti tegeleda. ja kui liikmesriikidele eraldatakse vahendeid, siis äh, nad eraldavad need vahendid kohe erinevatele prioriteetidele esimese perioodi aasta jooksul ja siis, kui me esitame uusi prioriteete, sellepärast et äh, olukord koha peal muutub, äh, siis ei saa neid prioriteete enam muuta ja need on siis kõige suuremad õppetunnid meie varasematest kogemustest. ja siis rände assigneeringud, nagu te näete, siis varjupaiga ja rände fond kümme miljonit eurot, kümme koma neli miljonit eurot, äh, miljardit eurot ja äh, vahendid on suuremad peaaegu kolmekordselt äh, piirihalduse ning viisade rahastamisvahend kaheksa miljardit eurot, kaks koma viis protsenti suurendatud varasemate fondide vahendeid, siis näete siin ka erinevate ametite vahendeid, ränne ja varjupaiga amet. ja siin on siis äh, kaheksasada miljonit eurot ja siis äh, piiri äh, amet kaksteist miljardit eurot. järgmine slaid. mis puudutab eesmärke, siis eesmärgid on üsna samad nagu varem, keskendume kolmele peamisele valdkonnale. ühine, ühtne ja ühtlustatud äh, varjupaigasüsteem, äh, vastuvõtuvõimekus, äh, oskuste arendamine ühise varjupaigasüsteemi jaoks, siis me peame toetama õiguspärast rännet ja me peame tegema kõik selleks, et, äh, et meil oleksid seaduspärased võimalused liikmesriikidesse tulla. peame võitlema samas ka ebaseadusliku rände vastu ning tegema rohkem koostööd kolmandate riikidega. kuidas seda siis teha? Äh, katsume teha äh, seda konkreetsete ettepanekutega, nagu näiteks äh, summad, mida eraldame siis äh, vabatahtlik ning äh, sunniviisiline tagasisaatmine, koolitus, äh, tagasisaatmise järelevalve, põhiõiguste kaitse, me vaatame, et tagasisaatmise puhul inimõigustest ning inimväärikuse põhimõtetest täielikult kinni peetakse. toetame ka liikmesriike varjupaigataotluste läbivaatamisel. järgmine slaid. jällegi üks oluline aspekt, see ei ole tavaliselt nii, et komisjon korrutab nagu ikka, et me peame rohkem koostööd tegema, paremini koordineerima ja nii edasi. nüüd oleme tõesti õppinud seda, et ränne ja integratsioon peab olema tagatud kõikidesse vahenditesse, millel on suuremad finantsvahendid Euroopa Liidu eelarves. ränne ning integratsioon peab olema ka kajastatud ka Euroopa Sotsiaalfondis ja, ja välisinstrumentides äh, ja nii edasi ja nii edasi. Nendel on väga tähtis äh, rände osa. ja on isegi sihtotstarbelised eraldised selle jaoks, me saame väga hästi aru, et rände ning varjupaigafondi vahendid ei suuda katta kõiki vajadusi koha peal. ja veel üks oluline asjaolu hoolimata sellest, et vahendeid on suurendatud ning on tagatud välisvahenditele ka rändevahendid, siis varjupaiga ning rändefondil peavad olema oma piisavad sätted selle jaoks, et tagada, et kõiki tegevusi, mida saab äh, Euroopa Liidu siseselt ellu viia, siis saab seda teha ka väljaspool, kui äh, arenguvahenditest ei piisa, siis saab kasutada ka varjupaiga rändefondi vahendeid, aga see peab siis olema ainult siis, kui äh, teisi võimalusi ei ole. siis järgmine punkt, väga palju oleme me sidusrühmadelt kuulnud, et kui äh, et, et tuleks tagada seda, et Euroopa Sotsiaalfond ka tegeleks integratsiooni ja rändega, aga kuidas äh, sellisel juhul oleksid äh, kõik äh, piirid selgelt paigas, et ei tekiks suuremat segadust sidusrühmades ning liikmesriikides. me oleme mõelnud selle peale äh, ning oleme ka siis otsustanud tegevuste olemusest lähtuda. varased integratsiooni ja lõimimismeetmed ja mitte siin ma ei mõtle mitte kuudele, mingitele konkreetsetele kuudele, vaid sellele, mida on vaja integratsiooniprotsessi alguses kõigepealt äh, need esimesed siis meetmed, mida on vaja pagulastel ja pere, ühendatud peredel selleks, et nad saaksid lõimitud, see muidugi sõltub äh, isikust äh, ja ja aeg seetõttu võib-olla väga erinev, see hõlmab põhikeelekurse, ühiskonda integreerimise kursusi ja kursusi ja nii edasi ja nii edasi. meetmed, mis tagavad juurdepääsu tööturule. Need on need äh, meetmed, mida peaks katma Euroopa Sotsiaalfond. aga samas koostöö peab olema, mõnikord liikmesriigid ei taha kasutada Sotsiaalfondi vahendeid rände jaoks, sellepärast et neil on teistsugused prioriteedid liikmesriigi tasandil, sellisel juhul peab saama sekkuda äh, ka teistest vahenditest ja sellisel juhul peab olema teataval määral äh, kaetud siiski need äh, töövaldkonnad aga oleme püüdnud siis omalt poolt äh, teha kõik, mis vähegi võimalik, et äh, varjupaiga ja rändefond tagaks kõiki vajalikke valdkondi ka. me tahaksime, et ametitel oleks tähtsam roll kõikides etappides liikmesriikide programmide väljatöötamises ja, ja elluviimises, järelevalve teostamises ja siis äh, lõpetuseks varjupaiga ja rändefondi puhul kõige suuremaks väljakutseks on tagada suu-, suurim võimalik paindlikkus, me oleme teinud ettepaneku et, et viiskümmend protsenti, ainult viiskümmend protsenti assigneeringutest antakse liikmesriikidele programmi perioodi alguses kahe tuhande kahekümne esimesel aastal, kümme protsenti antakse kahe tuhande kahekümne neljandal aastal lähtuvalt uuest statistikast, mis kajastab kohapealset olukorda ning nelikümmend protsenti antakse siis iga kahe aasta järel kogu selle perioodi käigus selleks, et uusi prioriteete toetada no,. Neid uusi prioriteete, mille kohta teeb ettepaneku Euroopa Liit ja kaasõigusloojad. kui algatatakse uus algatus kahe tuhande kahekümne viiendal aastal, siis meil on ja tuleb uus teemavahend, siis on meil nelikümmend protsenti vahendeid selleks alles. vastasel korral me ei saa paindlikkust tagada me oleme ju tõdenud, et paindlikkus, kohanemine kohalike oludega on üks puudujääkidest, me ei saa lubada endale seda, et kahe tuhande kahekümne viiendal aastal lähtume me endiselt statistikast, mis pärines kahe tuhande kaheksateistkümnendast kuni kahe tuhande kahekümnendast aastast. nii palju siis äh, sellest teemast, mul on veel kaks minutit vaja aega. integreeritud äh, piirihalduse vahend. jah, see äh, tegeleb siis äh, inimeste kontrolli, piirikontrolliga. järgmine, sellel on kaks eesmärki. Euroopa äh, integreeritud piirihaldust toetada ning ühist viisapoliitikat toetada ja rahastame päris konkreetseid asju, laevad, paadid, helikopterid ja nii edasi, selleks, et tagada hea äh, piirihaldus ja kontroll. piiridest, piiridest rääkides on väga olulised infotehnoloogilised süsteemid ning nende koostalitusvõime ning äh, kaasajastatud ühine viisapoliitika. nüüd siis äh, koostöö, sünergia, täielik koostöö on väga olulised Euroopa piiri ja ranniku valvega ka, Euroopa piiri ja rannikuvalve koosneb kahest asjast, amet ning liikmesriigid, nii et seda, selle instrumendi kaudu ei äh, rahastata ametit, vaid äh, piirivalvet liikmesriikides äh, ja liikmesriikide osa siis sellest äh, rannikuvalvetööst ja koostöö sellega selles vallas on väga oluline infotehnoloogiasüsteemid, sellest on räägitud päris palju ja küsitud on, et kes hakkab infosüsteeme rahastama, liikmesriikide osa äh, infotehnoloogiasüsteemidest äh, keskne osa, keskse osa rahastused tulevad EU e liisa kaudu ja liikmesriigi osa saab vahendeid meie fondist äh, suurte infotehnoloogiasüsteemide jaoks väikeste ühenduste osas saab vahendusi ka sisejulgeoleku rahastamisvahendist. see on meie varasem ettepanek, ma tõesti nüüd väga põgusalt peatuksin ka sellel, lähtume samasugusest lähenemisviisist nagu varjupaiga ja rändefondi puhul viiskümmend protsenti rahastamisvahenditest, neli miljardit, antakse ka liikmesriikidele kahe tuhande kahekümne esimesel aastal, lähtudes kahe tuhande kaheksateistkümnenda kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta statistikast. kümme protsenti äh, jääb alles, see eraldatakse kahe tuhande kahekümne viiendal aastal lähtuvalt äh, kahe tuhande Äh, teise kuni kahe tuhande neljanda aasta statistikast, et lähtuda siis kohapealsest reaalsust ja siis on see temaatiline rahastamisvahend, äh, mille vahendid antakse prioriteetidele, uutele prioriteetidele vastavalt sellele, kuidas need esile kerkivad. lähtume iga-aastasest tööprogrammist, äh, komitee menetlusest sellest just rääkisin, nii et sellest ma nüüd enam täpsemalt ei räägiks ja siis äh, uute fondide pärandused äh, äh hõlmavad siis seda, et vahendeid on rohkem, paindlikkus on suurem, tingimuslikkus äh, on tähtsamal kohal, mida teie komisjon tõenäoliselt tervitab ja Schengeni äh, hindamissoovitus on olemas, millest tuleb lähtuda ja siis kõik olulised ähm, puudujäägid äh, on kaetud, äh, makseid saab peatada äh, ja kui tegemist on siis mingisuguste kõrvalekalletega või kuskil rikutakse inimõigusi või põhiõigusi. operatiivtoetus on toiminud väga hästi. ka siin selliste instrumentide puhul nagu varjupaiga ja rändefond ähm, on seda kasutatud äh, ja siis me tahaksime operatiivkulusid äh, neile kehtestada piirmäär. see on väga oluline. me peame tagama selle, et infotehnoloogiasüsteem ning kogu varustus äh, toimiks, seda ajakohastatakse. seal on ka oma piirmäärad ja siis samuti tuleb lähtuda seda, sellest, et meil peaksime kinni ühissätetest kõikide nende instrumentide puhul teeme ettepaneku ka suurema kaasrahastamise kohta erinevate tegevuste puhul, mis on Euroopa Liidu jaoks iseäranis olulised. ja siin näete neid põhjuseid, miks me oleme temaatilise rahastamisvahendi kohta ettepaneku teinud, me juba selgitame, juba selgitasin, miks me seda tegime juba koha peal, selleks, et kiiremini vastata kohapealsetele muutustele ning sellele, et liikmesriigid saaksid Euroopa Liidu prioriteetidest lähtuda ning paindlikumalt kasutada vahendeid. seda juba seletasin, nii et läheme edasi Äh, lihtsustamine on teie jaoks väga oluline, seetõttu paari sõnaga ka lihtsustamisest, äh, kuidas me siis lihtsustamist edendame, kavatseme liikmesriikide äh, programmide ülevaatamist vähendada, see on alati olnud kohutav ülesanne liikmesriikide jaoks, meil on nüüd lihtsustatumad moodused, mis on sidusrühmade jaoks väga teretulnud, siis ametivõimude paika nimetamine ja siin näete seda, millised instrumendid aitavad kaasa rände ning julgeoleku tagamisele kahe tuhande. proua esimees palub kõnelejal otsad kokku võtta, sellepärast et kohe tuleb volinik King ning äh, muidu ei saa raportöörid enam sõna. jah. palun. Te lõpetasitegi, väga tore. nüüd annaksin sõna siis äh, proua Päralantile. palun, teil on kaks minutit. suur tänu. aitäh, teen hästi lühidalt. me oleme tegelikult täiesti uue lähenemise välja paik-, pakkunud, lähtudes sellest, mida liikmesriigid aastaid on öelnud, et on vaja aidata ta tollikontrolli seadmete rahastamisega ehk need tollikontrolli seadmed, mis töötavad välispiiridel, kust kaubad liiguvad. selle juures püütakse arvesse võtta praegust tasakaalutust liikmesriikide vahel tollikontrolli osas, see ei ole mitte geograafilise erinevusega seotud, aga ka võimekusega seotud, võimekuse erinevused. ühesõnaga, püüame tagas, taga, tagada piisava tollikontrolli seadmete rahastamise ja hoida sellega ära seda, et kaubad püütakse suunata sinna, kus on kõige nõrgem tollivõimekus või tollikontrolli äh, seadmete võimekus. niimoodi soovime lei-, luua tõelise integreeritud piirihalduse ja tollikontrolli. siin on nüüd näha erinevad aspektid selle fondi kohta, üks koma kolm miljardit eurot on ette nähtud seitsmeks aastaks. idee on toetada tolliliitu ja tolliameteid, et nad saaksid kaitsta Euroopa Liidu ja liikmesriikide finantshuve, hoida ära ebaseaduslikku kaubandust ja aidata kaasa seaduslikule kaubandusele ning ühtlasi, et sellega tagada ka julgeolek ja ohutus Euroopa Liidus. konkreetselt soovitakse kasu, kasutada viimase sõna tollikontrolli seadmeid. me räägime siin äh, röntgenskänneritest, automatiseeritud süsteemidest, mobiilsetest laboritest, kaupade analüüsimisest ja siin ei ole mingisugust dubleerimist nende asjade osas, millest rääkis eelkõneleja. me ei kavatse finantseerida siin IT-süsteeme ega muid selliseid, see toimub mujalt selles ähm, rahastamisvahendis saavad osaleda ainult liikmesriigid, ei ühtegi kandidaatriiki ei saa selles osaleda. kõigepealt liikmesriigid peavad andma hinnangu oma piiridele ja komitee menetluse kaudu me paneme paika tööprogrammid, äh, mille kaudu rahasid asjakohaselt jaotada muidugi see muudatuste, vajaduste hindamine, see on põhjapaneva tähtsusega, et rahad läheksid sinna, kus vaja on. iga piir on erinev, iga piir vajab erinevat tehnikat. ja sellepärast maa, mere, õhu ja postipiirid saavad eraldi hinnang, hinnatud. olgem ausad e, e-kaubandus on äh, tõusuteel ja seetõttu postipiiripunktid on väga olulised. nüüd tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi seos integreeritud piirihalduse fondiga. põhimõtteliselt kasutame tolliprogrammi igasuguseks koos tegutsemiseks, ähm, sealjuures juhisteks ning äh, infovahetuseks. suur aitäh! ma omalt poolt kinnitan komisjonile, et äh, meie komisjoni sekretäriaat saadab edasi saadikutele ka komisjoni PowerPointi. tere tulemast, volinik King. Could you please? Okay, then now we will have uh, only time for the presentation of the report nüüd on ainult aega raportööridele kõneks. proua Dali, aitäh. ma võtan sõna ka proua Fajoni nimel. ma alustaksin varjupaiga rändefondist, mille raportöör ma olen. varjupaiga ja rändefond on meie arvates vahend mille kaudu on võimalik kõige paremal moel toetada liikmesriike ning kõiki neid huvigruppe, kes tegelevad varjupaigataotlejate kümme miljardit eurot lisaraha, see on positiivne samm, sellepärast et see tähendab, et on võimalik paremini aidata Euroopa Liidul ja liikmesriikidel oma kohustusi täita. on äärmiselt oluline, et fondil ei kaoks põhiline eesmärk, milleks on solidaarsus. mul on paar küsimust ka Euroopa Komisjonile. solidaarsus kui eesmärk, see on ülioluline. samas ma sooviksin komisjonilt küsida, miks solidaarsuspõhimõte ei ole enam selle fondi peamine eesmärk? ja veel, kas komisjon võiks selgitada, kuidas selle ettepanekuga äh, tagatakse kõikide fondi eesmärkide piisav rahastamine kõikides liikmesriikides ja kas me ei peaks mõtlema selle peale, et igale eesmärgile oleks jaotatud konkreetne protsent? ja veel sooviksin teada, miks kolmandatesse riikidesse suunatakse varjupaiga ja rändefondi rahasid, sellepärast et kolmandates riikides tegutsemiseks on ju teised allikad. nüüd öö, ähm, tulemusindikaatorid, need on kõik kvantitatiivsed. kas komisjon ei peaks mõtlema kvalitatiivsemale, kvalitatiivsele lähenemisele, näiteks äh, äh, töö sta,, äh, hõivestatistika, laps, pagulased ja nii edasi. ja veel, kuidas on komisjonil plaanis hoida Euroopa Parlamendi kursis fondiga tehtaval osas. ootan loomulikult tihedat koostööd kõikide koos kolleegidega, variraportööriga ja ootan ka komisjonilt vastuseid. ja nüüd proua juhataja Tanja Fajoni nimel. integreeritud piirihalduse fond, proua Fajon kahjuks ei saanud täna siia tulla, nii et ma esitan tema nimel küsimuse, küsimusi komisjonile me mõlemad proua Fajoniga leiame, et äh, erinevad rahastamisvahendid on äärmiselt olulised Euroopale ja Euroopa inimestele, sellepärast et poliitika ähm, kujuneb nendes konkreetseteks rahadeks ja toetuseks ja põhimõtteliselt see peegeldab ka neid ootusi, mida meilt ähm, oodatakse. küsimus komisjonile miks kavatseb komisjon rahastada ka tegevust kolmandates riikides, kuigi see on rahastamisvahend, mis on mõeldud sisepoliitikale, sisepoliitikatele. Tam-, sama küsimus nagu varjupaiga rändefondi juures. ja mis on lisade roll, miks need ei ole äh, määruse põhitekstis tundub, et nagu indikaatoritest, kohaldamisalast ja muudest poliitilise tähtsusega küsimustest äh, läheb tähelepanu kõrvale. edasi, väga oluline on muidugi koostöö mm, rannavalvega, aga samas see ei ole väga hästi siin sätestatud, kas komisjonil ei peaks olema konkreetne protsent vahendeid ette nähtud äh, igale eesmärgile. teises lisas on juttu äh, otsinguoperatsioonidest, kuidas nende äh, rahastamise määraga on. proua Fajon kavatseb oma raportis käsitleda põhiõigusi ja rahastamise läbipaistvust. Neid küsimusi võib rohkem olla, aga need on meie esialgsed küsimused, rohkem võib-olla tulevas kirjaliku menetluse kaudu. aitäh, kolleeg Lennarts! aitäh, teen nii lühidalt kui vähegi võimalik, räägin kahest küsimusest, millega mina olen seotud. toetan eelkõnelejaga analoogiliselt seda, et eelarvevahendeid on suurendatud. tundub imelik niivõrd üksikasjalikult seda fondi, varjupaiga ja rändefondi arutada, kuigi ei ole veel väga suurt edasiminekut saavutatud kogu selles paketis. nõukogu tegelikult peaks edasi minema sellega ja aitama meil käivitada läbirääkimised nendega. küsimus, miks komisjonil fondi konkreetseks eesmärgiks solidaarsus enam ei ole, minu meelest on see ülioluline. väga tore on, et võitlus ebaseadusliku rändega ja tagasisaatmine, neid peetakse väga oluliseks. tagasisaatmine on minu arvates varjupaigarände poliitika Euroopa, äh, nõrgim lüli Euroopa Liidus ja tuleb seepärast tagada, et fondil oleks piisavalt ja jao-, jaguks piisavalt tähelepanu sellele. ja osalus, samasugune küsimus, miks selle sisemise rahastamisfondi kaudu võidakse rahastada ka tegevust kolmandates riikides, kuigi selle jaoks on erinevad instrumendid olemas, rahastamisvahendid. ja siis seos sotsiaalfondi ja varjupaiga rändefondi vahel. tähendab, Ehm, seal oli, nägime sellist asja nagu keelekoolitus. kuidas selle juures ikkagi see jaotus on, kus lõpeb sotsiaalfondi osa ja kus algab varjupaiga rändefondi osa? ja siis tollikontrolli seadmete rahastamisvahend. see on tegelikult väga oluline mitte ainult kaubanduse, aga ka julgeoleku seisukohalt kurjategijatel ei ole vähimatki probleemi leida üles, millisel piiril on kõige nõrgem tollikontroll. me peame vaatama, kas eel, eelnõu abikõlbulikkus kriteeriumid on piisavalt selgelt sõnastatud. väga oluline on ka selgeks saada üh-, tasakaal. ühelt poolt liikmesriikide toetamine ja harmoneeritud piir-, tollikontroll kogu Euroopas, aga teiselt poolt liikmesriikide piisav kaasatus analüüsi, et mida ja kuidas ja kus tuleb teha. kaubavahetuse määr, riskianalüüs, tehnoloogia kasutamise võimalused ja vajadused, need kõik on igas kohas erinevad. vaja on niisiis, et see rahastamisvahend, et seda oleks võimalik kasutada proportsionaalselt niimoodi, et oleks võimalik saavutada olulised eesmärgid, aitäh! suur tänu. me oleme väga, äh, me peame kiiresti tegema, sellepärast et siin on ka volinik King juba ootamas, aga väga oluline on ikkagi põhiküsimus nii õiguslikus mõttes kui poliitilises mõttes väga tore ähm, presentatsioon, aitäh selle eest. tehnilised üksikasjad olemas, hea formaat, aga üks asi on puudu. kogu varjupaigarände tuum on solidaarsus ja, ja seda siin ei ole. fondi põhiidee oli ju suurendada solidaarsust, aga nüüd on see solidaarsuse äh, küsimus täiesti puudu. kaheksakümmend, kaheksakümnes artikkel Euroopa Liidu lepingus, see solidaarsus ei ole enam soov, see on õiguslik mandaat ja see on siin puudu, sest vaid niimoodi on meil võimalik reageerida nendele liikmesriik, nende liikmesriikide meeleheitele, kes ühtäkki leiavad ennast et äh, nii-öelda rände tulvavee all. vaja on suuremat paindlikkust, näiteks praegu on Hispaanias see väga aktuaalne. kus on see Euroopa mastaapi reageerimine? kõik asjad on omavahel seotud, praegu on üks riik nii-öelda meeleheitel ja uppumas öö, sisserände all. varem oli keegi teine. solidaarsusest ei ole siin mitte õhkugi. siin õi-, selles tekstis, kuigi solidaarsus see sõna alati käib läbi kus kõikidest presentatsioonidest. veel üks mõte. ühel slaidil oli ka sellest juttu. jutt seadusliku rände edendamisest aga, aga sellest sisuliselt ei ole midagi, sest põhimõtteliselt on ju juttu viisakontrollist, IT-st, rände ärahoidmiseks, tagasisaatmise soodustamisest, ükskõik kas vabatahtliku tagasipöördumise või tagasisaatmise soodustamisest. kui inimesel ei olnud äh, muud võimalust oma elu päästmiseks, kui ta pidi mm, riskima oma eluga ja ebaseaduslikult tulema siia, noh, siis ei saa mingisugust vabatahtlikkusest rääkida. seosed on siin puudu. mitte mingisugust seaduslikku teed ei ole ette nähtud Euroopa Liitu tulemiseks ehk see on vastuolu. me jätkuvalt suurendame lõhet. ühelt poolt oma jõupingutuste vahel, mis on seotud ebaseaduslike sisserändajate ja nende sunniviisilise tagasisaatmisega ja teiselt poolt vähen-, suureneb lõhe Euroopa Liitu seadusliku tulekutee avamisega. suur aitäh, meil tõesti enam aega ei ole, meil on vaja alustada kohtumist volinik Kingiga. meil on põhimõtteliselt järgmistel nädalatel veel ette nähtud üks mõttevahetus samal teemal. kümme sekundit komisjonile vastamiseks ja ülejäänu saab toimuda kirjalikult. solidaarsuse kohta. kõik kommentaarid solidaarsuse kohta olid väga teretulnud. solidaarsus on absoluutselt igal pool selles materjalis. seitse, kuusteist, kakskümmend üks lehekülg, igal pool on juttu solidaarsusest. eesmärgina jah, solidaarsust enam ei ole ümberasustamine, äh, ümberpaigutamine, kõik need on seotud just solidaarsusega. liikmesriikide toetamine on solidaarsus, huvigruppide toetamine on solidaarsus. me kindlasti vastame teie kommentaaridele ja küsimustele äh, kirjalikult, need olid väga väärtuslikud, näiteks kas või seda, et kas oleks võimalik konkreetset protsenti ette näha. suur tänu! kallid kolleegid, mul on väga hea meel öelda tere tulemast volinik Kingile mõttevahetuseks meie komisjoni liikmetega. ja teema on Julgeolekuliidu struktureeritud dialoog kõigepealt annan lühidalt sõna volinik Kingile ja siis on koordineeri, koordinaatoritel võimalik äh, küsimusi esitada. volinik King, palun. suur aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud, tore on jälle teiega siin kohtuda. kutsusite mind aasta tagasi siia selleks, et rääkida tõhusast ja tulemuslikust Julgeolekuliidust ja selle toimimisest, see oli minu esimene aasta volinikuna loodan, et mõttevahetus oli kasulik, pärast seda on palju toiminud, me oleme märkimisväärset edusamme saavutanud, aga samas oleme näinud julgeolekumaastikul ka uusi päris märkimisväärseid ohte. täna olen valmis teiega rääkida kõigest, mida te soovite arutada, aga eriti nendest nii-öelda paar väljakutsetest. ühelt poolt Äh, vajalikud instrumendid ja teiselt poolt selle tegemine, milles on juba kokku lepitud. nõukogu, parlament ja liikmesriigid peavad ära tegema selle, mis, äh, milles me kokku leppisime enne käesoleva ametiaja lõppu. ma olen seda meelt, et järgmistel kuudel on väga palju tööd vaja teha. teadvustan ka seda, et võib-olla meie poliitikatöös tuleks tegeleda mõningate lõhedega, näiteks see, kui palju läheb maksma Euroopa äh, tasandi vahendite puudumine terrorismivastases võitluses. aga võtkem alustuseks paar sammu tagasi. tasuks ehk meenutada seda, kuidas me oleme selle töö siin valdkonnas korraldanud. selleks, et suuta reageerida terrorismiohtudele, on meil kahes osas lähenemine. kõigepealt ähm, ära hoida nende tegevus, kes meid, meile soovivad haiget teha, nii, see puudutab nii ähm, nii-öelda nende tegevuse kahjust, kahjutustamist ja tagajärgede kahjutustamist. teine asi on nende juurdepääs inimestele, rahale muudele ressurssidele. see puudutab äh, võltsidentiteete, välispiiride paremat äh, kaitset, Euroopa üles, Euroopa infosüsteemide paremat kaitset. andmed on tegelikult võtmetähtsusega selles võitluses ja seepärast olemegi me olemasolevaid infosüsteeme parimal võimalikul moel ära kasutada, tagades nende koostalitusvõime. ühtlasi oleme püüdnud ka katta seniseid info auke, entry-exit süsteem, ETIAS-e e süsteem, kõikide nendega oleme me ka märkimisväärset tööd teinud. ja selleks, et lõigata ära terroristide võimalused raha saamiseks, oleme tegelenud neljanda ja viienda rahapesudirektiiviga. tulirelvad, püssirohi, seal me oleme suurendanud ekspordi või impordikontrolle ja, ja kontrolli kõikide nende an-, ainete üle, millega on võimalik kodus lõhkekehasid valmistada. inimeste ehm, inimressursside hankimine terroristide poolt, seal me oleme püüdnud võtta meetmeid radikaliseerumise vastu. püüd-, püüame paremini kaitsta ka oma avalikku ruumi ja ühendada selleks kõik asjaosalised me oleme parendanud turvameetmeid raudteel ning samuti oleme me võtnud äh, keemilise, bioloogilise äh, ja nii edasi relvade mm, ka kaasneva ohuga tegelemisel kevadine rünnak Ühendkuningriigi pinnal oli värske näide sellest. president Juncker möödunud aastal kutsus oma aastakõnes ähm, üles tegema rohkemat küberohtude vastases võitluses ja seda me oleme me ka teinud, tegelenud küberohtudega, aga samuti ka püüdnud võidelda valeinfoga ja libauudistega, eriti arvestades tulevaid valimisi. millised on nüüd põhilised eelnõud, mis meil praegu veel üleval on? kõigepealt meie eesmärk, ettepanekud, et infosüsteemid oleksid koostalitusvõimelised. mul on öö, ähm, väga hea meel selle äh, töö üle, mida on teinud proua Mellon, härra Lenners ähm,. muudatusettepanekuid oli ühe, üle tuhande ja me oleme koos meeskonnaga väga tõsist tööd nendega teinud, neid läbi vaadanud ja oleme valmis kolmepoolseteks läbirääkimisteks nii ruttu kui võimalik. nüüd edasi reeglid, et politsei ja õiguskaitseasutused saaksid võimalikult ruttu asitõendeid. muidugi tuleb kait-, tagada põhiõiguste kaitse. tegelikult praegune olukord on paremaks muutunud praegu on tihti ähm, nappimas aruandluskohustust. proua Sippeli ähm, nime sooviksin siin ka kindlasti mainida, raportööri nimel loodan, et enne ametiaega saab see pakett vastu äh, vastu võetud, nüüd lähteained lõhkekehade valmistamiseks ja nii edasi. loodame, et meil õnnestub kokkuleppele jõuda selle mandaadi ajal. edasi, ettepanek raskendada terroristide jaoks pangaarvete vahelist rahade ülekandmist. see tähendab seda, et oleks parem juurdepääs infole, mis seostub nende tehingutega. peatselt ähm, jätkame arutelu huvitatud komisjonidega siin parlamendis ja ootame ka selle tähtsa ettepaneku raportööriga koostööd. edasi, meie ettepanek mitte sularahavahenditega seotud pettustega võitluseks. tervitan koostööd äh, raportöör Kaufmanni, Kaufmanniga, loodame, et koostöös parlamendiga õnnestub olukorda parandada. edasi Euroopa Liidu ID-kaartide turvaelementide parandamine, raportöör Dupree, me peame ära kasutama võimalused äh, võitlemaks äh, võltsitud dokumentidega, mida terroristid kasutavad. siis on muidugi veel küberohud. ma sooviksin meenutada ka, et praegu võitleb, praegu tegeleb komisjoni ettepanekuga, mis on seotud ebaseadusliku terroristliku sisuga netis. meil on olemas küll vabatahtlik koostöö sellega seoses, aga seda terroristlikku sisu on netis kahjuks ikka veel liiga palju. märtsis võtsime vastu soovituse selle ebaseadusliku sisuga võitlemiseks veebis ja on ka arutatud seda, kuidas edasi minna sellega ja Euroopa Ülemkogu on selle kohta teinud äh, ettepanekud ja see on tegelikult äärmiselt oluline digitaalsel ühtsel turul. meil toimub, on toimunud äh, avalik konsulteerimine ja ma arvan, et selle see tegelikult, selle konsulteerimise tulemused kanaliseeruvad ka konkreetsetesse õiguslikesse ettepanekutesse. ja lõpetuseks see, mida ma mainisin alguses, et me oleme asjades kokku leppinud, nüüd on vaja see kokkulepitu ka hästi ellu viia. reisijate andmete info, infosüsteem mais vastu võetud, juulis ähm, hakkasime tegutsema, rikkumismenetlused nende äh, Ehm, liikmesriikide vastu, kes täielikult äh, direktiivi ei ole üle võtnud, seitseteist on praegu tead-, teatanud täielikust ülevõtmisest, kaks on teatanud osalisest ülevõtmisest ning ootame, et lähitulevikus ülejäänud ka teatavad ülevõtmisest. täpselt sama on ka direktiiv võrgu, võrgustike kohta ka seal oleme me käivitanud rikkumismenetlused liikmesriikide vastu juulis. Need on tegelikult, nagu te teate, väga olulised direktiivid. see on esimene Euroopa Liidu tasandi küberturvalisuse äh, direktiiv, sellega parandatakse Euroopa Liidu tasandil koostööd, seal on ka ette nähtud digitaalteenuste pakkujate aruandluskohustus üle kogu Euroopa Liidu ja siis andmed rikkumiste ähm, avastamise politsei direktiiv, noh, see on seotud kõikide, kogu selle operatiivinfoga, mida õiguskaitseasutused kasutavad. vaja on, et seal selle töö käigus saaksid kaitstud ka põhiõigused. kõik need on võtmetähtsusega meie julgeoleku seisukohalt ja meil on veel paar tähtaega tulemas. terrorismivastase võitluse direktiiv, kaheksas september ja tulirelvade direktiiv, neljateistkümnes september. säilitame oma aktiivse suhtluse liikmesriikidega selle nimel, et need meetmed saaksid täielikult ja tulemuslikult ellu viidud. Euroopa Liidu tegutsemine on põhjapaneva tähtsusega küberohtude vastases võitluses. juba siis, kui ma olin siin kuulamisena, kuulamisel volinikukandidaadina, siis ma juba ütlesin, et tegelikult kuritegevus ei tunne piire, küll aga kasutab ära koostöö puudumise liikmesriikide vahel. asjade seis on selline, et järgmisel aastal ma enam siia tagasi ei saa aru andma tulla küll aga järgmiseks seitsme kuu jooksul kavatsen ma teha kõik, mis vähegi vajalik ja ma usun, et me suudame säilitada seda hoogu, mis me oleme viimaste kuude ja aastate jooksul öö, ehm, saavutanud selleks, et edasi minna kõikides nendes eesmärkides, mis me oleme endale seadnud selleks, et Euroopa oleks turvalisem ja julgeolek parem, aitäh! Eh, suur tänu! nüüd on koordinaatoritel võimalus küsimusi esitada maksimaalselt kaks minutit. Roberta Metsola, palun. suur tänu, lugupeetud volinik King. aitäh, et tulite jälle meie ette ja tegite meile sellise kõikehõlmava ülevaate. mul ei lähe kahte minutit vajagi. teen kiiremini ma paluksin, et te räägiksite natukene täpsemalt sellest, millised on komisjoni plaanid andmete väärkasutuse vastu võidelda sotsiaalvõrgustikes seoses Euroopa valimistega. ma viitan siin tegelikult üsna konkreetselt pärast teie avaldusega tutvumist suvel, et te kavatsete ära hoida seda, et meie demokraatliku ühiskonna alustalad Äh, oleks äh, tulevikus ohu all või mureküsimuseks. selleks on vaja kiiresti tegutseda. valijadki tunnevad selle pärast iseäranis praegusel ajahetkel muret. suur tänu, Roberta Metsala! Thank you very much. I will focus on one area. suur tänu! keskenduksin ühele teemavaldkonnale, mis ei ole kerge küsimus politsei töö muutub, kohaneb lähtuvalt sellest, kuidas kurjategijad ja terroristid tegutsevad. ning sellest lähtuvalt on üsnagi tavaline, et pärast esimesi islamiterroristide rünnakuid keskenduti just nimelt sellele terrorismivastases võitluses. aga näht-, sellega seoses me nägime me tegelikult ka seda, kuidas muutusid ähm, terroristide töötavad, äh, kuidas äh, radikaliseerumine toimub äh, ja keda see puudutab, väga paljud asjad muutuvad ning üks minu küsimusi oleks järgmine. ma samas ei taha äh, loomulikult väita, et meil ei oleks vaja täiendavaid meetmeid muudes valdkondades, aga ühesõnaga, kas me oleme valmis sellistesse muutustesse paindlikult suhtuma, paindlikult reageerima? viimastel aastatel on islamiterrorismi osakaal vähenenud, aga oleme näinud mitmeid vägivaldseid rünnakuid ja seoses separatismi äh, äärmusliku parempoolsuse ning vasakpoolsusega ning äh, ma tahaksin kuulda ka teilt, et kas need erinevad rünnakud, millel on erinevad taustad, vajavad ka erinevaid äh, reaktsiooni meie poolt ning kuidas me võiksime siis ära kasutada neid vahendeid, mis on meie ees ning äh, mida oleks vaja veel. ning küsimus selle kohta, mida teha sotsiaalmeediaga ja milline on sotsiaalmeedia vastutus. ma tunnen muret, sellepärast me räägime ülemaailmsest tasandist, ettepanekud öö, ajal, mil ülemaailmseid vastuseid ei ole, me nii-öelda privatiseerime otsused selle üle, mis levib digitaalmaailmas, mis mitte palun kommenteerige seda. ja mõnikord see, mida kustutatakse, seda ei kustutata nagu kord ja kohus vastavalt meie ähm, tõlgendusest ja sageli ei kasutata algoritme äh, kustutamisega tegelevad inimesed sageli väga halbades tingimustes ja see tekitab küsimuse, et kuidas me saame teha koostööd nende ettevõtetega, kuidas neid reguleerida. ja võib-olla küsimus, mis ei ole suunatud niivõrd täna volinikule, vaid meile kõigile, et kuidas me saaksime järk-järgult vähendada nende suurte tegijate võimu, et meil oleks parem kontroll ning paremad võimalused tagada, et äh, see, milliseid sõnumeid saadetakse, ei oleks mingisugune eratasandil langetatav otsus, vaid selle otsuse langetaksid siiski ametlik, ametivõimud õiguslikust alusest lahtuvalt. Äh, rohelised, mm, härra Kabas suur tänu. lugupeetud volinik ja mul on kolm küsimust. kas te võiksite tutvustada meile, kui vähegi võimalik, lühidalt seda, mida sisaldab ähm, ettevalmistatav määrus, mis peaks äh, kaheteistkümnendal detsembril avaldama ja mis puudutab terroristliku sisu levitamist internetis. kuidas komisjon kavatseb tagada seda, et komisjon äh, keskendub äh, ebaseaduslikule sisule ning äh, ei puuduta sisu, mis on lihtsalt, äh, mis lihtsalt pole mõnedele inimestele meeltmööda. kus siis jookseb see piir tsensorluse ning õiguse rakendamise õigusest kinnipidamise vastu. ja teiseks, kuidas kavatseb määrus tagada seda, et sellise ebaseadusliku sisu üleslaadijad ka kohtu ette tuuakse? kuidas kavatsete te nad kohtu ette tuua, kui nende kuriteo tõendid on maha võetud selle määruse tõttu. aitäh. Anna Komes, palun. suur tänu, volinik. suur tänu, et võtsite oma tehtud töö meie ees kokku. oma töö, mida te olete teinud oma ametikoha löömisest alates. see on tähtis töö räägime täna siin terrorismi uurimiskomisjoni tööst ning ma tahaksin teada, mida teie arvate erinevatest ettepanekutest, mis on raporti projektis ja käsitlevad uute organite loomist? kas see aitaks, kas see, seal on mingi, mõningate ülesannete puhul tegemust erinevate ametite tege-, ülesannete kokkulangevusega, nagu näiteks radikaliseerimise vastase võitluse keskus ja nii edasi, ja RAN. mida te arvate sellest? võib-olla rääkige lihtsalt sellest teemast üksikasjalikumalt ja siis terrorismi rahastamine. liikmesriigid ei ole veel käibemaksureformi tulemusi saavutanud, nii et tegelikult nad äh, sel moel soodustavad organiseeritud kuritegevust ning äh, annavad terroristlikele rühmitustele üüratuid summasid, viiskümmend miljardit äh, igal aastal, mis on uskumatu. seda tuleb julgeoleku seisukohast analüüsida. üha rohkem on tõendeid sellest, et maffia, mis on seotud äh, inimkauplemisega, on seotud loomulikult ka terroristlike rühm-, rühmitustega ja rahastamine on ähm, väga tähtis äh, osa. siis krüptovaluuta. millest teie, mida teie arvate krüptovaluutast ning sellest, et äh, mitmed liikmesriigid näevad endas nii-öelda krüptovaluuta sõlmpunktide Äh, sõlmpunktidena näevad ennast äh, ja kuidas see võiks sood-, võib soodustada tegelikult terrorismi, mida selles osas ette võtta ja siis veel droonide küsimus. Äh, ja väikesed autonoomsed relvasüsteemid, mis võivad meid hakata jah, meie peale jahti pidama, juba mehitamata lennukid jahivad meid nii-öelda erinevatel eesmärkidel, ka kriminaalsetel eesmärkidel kas komisjonil on mingisugune seisukoht selle kohta, äh, millised arengud võiksid olla selliste autonoomsete relvasüsteemide puhul tulevikus. ja ma tahaksin teada, milliste liikmesriikide puhul on rakendatud rikkumismenetlust, sellepärast et nad ei ole just teie poolt kirjeldatud direktiive ellu rakendanud härra Töpre, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kõigepealt äh, suur tänu äh,, volinik Link äh, teie sissetuleku, sissejuhatava sõnavõtu eest, mida me hindame kõrgelt, äh, äärmiselt huvitavad kogemused teil. esimest korda Euroopa Komisjoni ajaloos on meil volinik, kes tegeleb otseselt julgeoleku küsimustega ja need kogemused näitavad, äh, et tegelikult on tegemist kasuliku algatusega ning äh, meie jätkame terrorismi kogemu-, uurimiskomisjoni tegevusega ning mulle meeldiks, kui libekomisjon seda mõtet ka toetaks tutvustasite meile tabelit tervetest, tervest reast algatustest, mida on tehtud. kommenteeriksin neid. kõigepealt, mis puudutab koostalitusvõimet, siis ma tahaksin öelda, et ma arvan, et me pingutame üha rohkem selle nimel, et jõuda üksmeelele. tegemist on ühe olulise öö, ähm, algatusega meie infosüsteemidega seoses, nii et me peame rohkem tööd tegema selle nimel, et selle projektiga lõpule jõuda. mis puudutab identiteet, identiteeti ja isikutunnistust, selle turvaelemente, siis tahaksime me põhiõigustest ennekõike ikkagi kinni pidada ja meil on ka äh, FRA raport ja nii edasi ähm,, põhiõiguste ameti raport ja, ja teised algatused, millest võime siin inspiratsiooni ammutada. siis veel, kõigepealt, mis puudutab äh, terroristlikku sisu internetist, siis mul on küsimus, miks komisjon otsustab äh, koostööd teha ähm, komisjon on alati öelnud, et äh, meil ei ole vaja õiguslikku äh, algatust ja seadust selles küsimuses, me oleme lihtsalt platvormidega teeme koostööd ja koostööd ja koostööd. ma saan aru, et on mitmeid raskusi tehniliselt, äh, juriidiliselt ja nii edasi, aga mida, mis paneks teid, äh, teie arvamust muutma? siis me oleme rääkinud siin palju julgeolekust ja me teame, et krüpteerimine on äh, üks oluline osa sellest, olen lugenud, mida komisjon on avaldanud selle kohta, toimuvad erinevad arutelud, räägitakse isegi Europolis vastava teenuse loomist Mm, ja vastava teenistuse loomist ja ma tahaksin teada, kuhu on sellega siis jõutud ja mida plaanitakse selles valdkonnas konkreetsemalt. ja siis üks küsimus, millele te üksikasjalikult võib-olla ei saa vastata täna, äh, IP aadressid internetis. Need on ka oluline element praegu julgeolekuteenistused kulutavad tohutavalt äh, aega selle peale, et IP aadresse tuvastada, kahtlusaluste IP aadresse tuvastada ja tegelikult on tehnoloogia, mis võimaldab seda kiiremini teha ja mis äh, arvestab äh, siiski ka kodanike õigustega. ja siis PNL. ma mäletan aastate tagaseid arutelusid selle süsteemi elluviimise kohta ja teil oli mitmeid äh, reservatsioone sellega seoses, aga minu koduriigis sellest ajast peale, kui PNR sisse viidi, on kolmteist isikut vahistatud lähtuvalt sellest süsteemist, kolmteist. nii et äh, see algatus Äh, esitati ilma mikrofonita küsimus saalist ja kolleeg Tüpre ei vasta sellele küsimusele, vaid lõpetab oma sõnavõtu. suur tänu, härra Mide Miller. Thank you, thank you very much, commissioner, for being here. suur tänu, volinik, et olete siin täna meie ees, teen lühidalt. ühest teemast juba rääkis proua Sippel. islamiterrorismist, radikaliseerimisest on räägitud palju ja teiselt poolt äh, igal pool Euroopas tõstab pead äh, parempoolsete äh, vihakõnede mm, meelsus, rünnatakse varjupaigataotlejaid, mm, oleme näinud, mis Saksamaal on juhtunud viimastel nädalatel ja kas on võimalik kuidagi reageerida parempoolsele terrorismile Euroopas ja siis koostalitusvõimed mina olen sotsiaaldemokraatide variraportöör selles valdkonnas, ma ei ole eriti optimistlik, sellepärast et ja loomulikult ma ei taha, et siin oleks variraportööride kohtumine, aga samas koostalitusvõimet on väga erinevalt tõlgendatud ja nii palju, kui meie aru saame, siis koostalitusvõime peaks olema midagi sellist, mis võimaldab andmebaasidel omavahel suhelda ja see ei tähenda, et loodaks uusi andmebaase. see on minu jaoks väga oluline, räägime sellest äh, kolleegidega järgmisel nädalal Strasbourgis ka. meie seisukohast ei ole meil vaja ühtset äh, äh identiteetide andmebaasi ähm, meil ei ole, äh, ei ole vaja sellist ühist isikut andmebaasi, see on väga põhimõtteline probleem, mis on esile kerkinud meie variraportööride kohtumistel, nii et äh, selgitage meile, kuidas teie seda näete. Ähm, suur tänu. proua Tšinitši, palun. aitäh aitäh, härra volinik, et tulite ja pühendute turvalisuse ja julgeoleku küsimusele. me saame teid selles osas vaid toetada. tahaksin, ei hakka kordama, mida kolleegid juba ütlesid, aga ma leian, et kolleeg Kosta välja öeldu, see, mis puudutab terrorismi vastase võitluse finantseerimist, võitlust äh, maffia vastu, äh, need valdkonnad vajavad senisest enam rah-, rahastamist ja siiani on liiga vähe see kõik valgustamist leidnud seonduvalt terrorismiga. me peame ka radikaliseerumist ennetama ja ma tahaksin meelde teada, milline on teie seisukoht me peaksime keskenduma sellele juba kasvatusprotsessi käigus koolis, selleks, et välgi, välistada marginaliseerumist, selleks, et eh, juba koolipõlvest alates ei leiaks aset radikaliseerumine. Eh, siis öö, eh, Eh, kuidas on võimalik teha koostööd selleks, et internetis kõrvaldada eh, terrorismi õhutavad eh, sõnumid, teatised ja artiklid. me oleme küll paljud teinud, kuid väga palju on veel tegemata ja sellega seonduvalt tahaksin küsida, kas praegused tegevused võiksid viia selleni, et me suudame saavutatud püstitatud eesmärgid ja millised on need tagatised, garantiid, et tehtud ettepanekutega on, suudetakse kaitsta isikuid, eraisikuid ja isikuandmete kaitset Äh, mil määral on võimalik äh, siiski tagada internetist äh, oleva teabe lõplik kustutamine, väidetakse küll, et see on võimalik, kuid tegelikult seda siiski ei tehta, kustutatakse ühelt platvormilt, kuid teisalt, teiselt platvormilt võib neid taas leida. lisaks kõigele, milline on äh, Eh, internetil ja Europolil ja nendevahelistel suhetel just niisuguste eh, platvormidel oleva teabe kustutamisel. suur tänu, härra King, et te olete siia tulnud, mis puudutab koostalitusmeemet, siis ma, on väga hea meel, et volinik on pühendunud selles valdkonnas, see on tõesti tähtis teema. ja tähtis on tõesti kaasata see ühine isikute andmebaas tahan teha kolleegidega koostööd selles küsimuses järgnevate kuude jooksul ja suur tänu, et te olete oma teenistused muutunud, muutnud kättesaadavad selleks, et aidata meil paremini aru saada tehnilistest asjaoludest, mis käsitlevad äh, kõiki asjaolusid. mis puudutab PNR-i, äh, siis äh, rääkisite siin rikkumismenetlustest PNR direktiivis Euroopa siseseid ähm, lende kohustuslikult ei hõlmatud ähm,. nii et äh, selles osas ilmselt ei saa äh, rikkumismenetlust rakendada, me oleme kuulnud, et mõningad liikmesriigid küll nüüd pla-, räägivad sellistest mõtetest. mida see peaks tähendama PNR-süsteemi üldstruktuurile tervikuna? kui mõned äh, riigid ainult hõlm-, räägivad Euroopa välistest riikidest ja teised äh, kavatsevad ka Euroopa-sisesed lennud kaasata. Europol, Europoli roll meie julgeolekuliidus olin pisut üllatunud äh, selle üle, mis käsitleb Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda e-, aasta eelarvet ja kakskümmend üks miljonit eurot on ajutisteks äh, ametnike ametikohtadele ette nähtud Europolile ja ähm, Europoli prioriteedid kogu julgeoleku Europoli positsiooni kohta on see ohtlik sõnum äh, kogu meie julgeolekuarhitektuuris. ja proua härra Lokpes Agila, palun järgmisena. lugupeetud volinik, ma tahaksin kiita takka nendele eelkõnelejatele, kes on juba muret avaldanud selle väga olulise ettepaneku pärast, mis puudutab terroristliku sisu kiiret kõrvaldamist internetist selleks on vaja õiguslikku raamistikku ning võimalust ka äh, kasutada sanktsioone. meil on vaja õigusloome valdkonnas arengut ähm, kõikides liikmesriikides mõningates liikmesriikides on valitsenud tegevusetus terroristliku sisu kõrvaldamisega seoses internetist ja loomulikult koostöö puudumine erinevate teenusepakkujate vahel on samuti murettekitav. tahaksin kuulda, mida teil on selle kohta öelda, mida teil on öelda selle mõtte kohta millised on komisjoni mõtted selleks, et selle teemaga tegeleda? ja et nendest ilusatest sõnadest võiks saada teod suur tänu kõikidele küsimuste eest. mul on nüüd rõõm anda sõna volinik Kingile vastamiseks. suur tänu. ma arvan, et ma ei saa mulle osutatud aja jooksul äh, piisavalt kõikidele küsimustele vastata. Äh, ja kui ma ei vasta, äh, anna neid vastuseid, mille need küsimused kindlasti on ära teeninud, siis vastame kirjalikult hiljem mõningaid teemasid tõstatasid mitmed teie hulgas, nii et alustaksin kõigepealt siis nendest küsimustest. kõigepealt, mis puudutab seda, et me peame reageerima muutuvatele ohtudele meie ümber, proua Sippel rääkis sellest ja hiljem ka teised austatud parlamendiliikmed, ma arvan, et tegelikult me oleme selles küsimuses oma ülesannete kõrgusel koos teiega islami äärmuse ohu äh, areng äh, on just selline, nagu äh, siin kirjeldati. oleme näinud hiljuti radikaliseerunud või ise radikaliseeritud või ise radikaliseerunud isikute rünnakuid, kus on kasutatud üsna algelisi meetmeid selleks, et kodanike elusid ohtu seada ja sellele tuleb realiseerida, reageerida, me peame keskenduma uuesti uue hooga radikaliseerumisele ja radikaliseerimisele ja online radikaliseerimisele samuti, terroristlik sisu on üks osa sellest ähm, internetis ja see on osaliselt vastus ka härra Debrele, me keskendume sellele taas sellepärast, et Äh, interneti sisu äh, on väga tõhus olnud äh, noorte radikaliseerumise protsessis ja siis me peame vaatama uuesti, kas me oleme tõesti kasutanud ära kõiki võimalusi selleks, et, et selle radikaliseerimise vahendi vastu võidelda. paljud teist rääkisid nagu härra Niedermüller teiste hulgas ütlesid, et äh, kui me tegeleme selle väljakutsega, ei tohi me teisi väljakutseid seejuures unustada. mina arvan, et meie radikaliseerimise vastases töös ei ole me tegelikult keskendunud ainult äh, islami radikaliseerimise, radikalismile. ehkki tõesti palju tähelepanu sellele on läinud, ma aga suudan siiski meenutada ka arutelusid, kus me oleme rääkinud äh, igasugustest teistest radikaliseerimise, äärmusliku radikaliseerimise valdkondadest, äh, paremäärmuslus ja nii edasi. olen täiesti teadlik sellest, et ka selline äärmuslus võib äh, inimesi, inimest, äh, inimestele surma tuua, nagu näiteks Briti parlamendi liige Joe Cox. ja ma arvan, et need soovitused, mida, mis on olnud meie ekspertidega tehtud töö tulemuseks radikaliseerimise vastase võitluse kohta, teie arutelud ja mõningad välised ettepanekud, mis tulevad näiteks Kontrollikojalt, Kontrollikoja raportiga tegelete ka täna, kõik need on väga teretulnud. ja me muudame oma töökorraldust radikaliseerimise vastases võitluses komisjonis teeme seda komisjonis, te teate seda, räägin sellest hea meelega teiega tulevikus. selle eesmärgiks on võidelda muutuva islami radikaliseerimise ja äärmusluse ohuga ning keskenduda radikaliseerimisele üldiselt. mis puudutab terroristlikku sisu internetis, siis sisu on sisu, nagu ma seda just kirjeldasin, ning kavatseme esitada oma ettepaneku määruse kohta, aga peate varuma kannatust üksikasjade osas, sellepärast et teatis on plaanitud järgmisesse nädalasse. mul on väga hea meel, kui soovite tulla tagasi ja rääkida teile üks, teiega üksikasjade, rääkida teiega üksikasjadest, kui ettepanek on juba avalikuks tehtud, teen seda suurima heameelega ning ma loodan, et kui te selle ettepanekuga tutvute, siis võtate arvesse ümbritsevat konteksti ning äh, tutvuta sellega varasema koostöö tausta arvesse võttes ja ka platvormi tega seoses tehtud koostööd ning ka väljakutseid. me panime eelmise aasta septembrikuus oma lähenemisviisi paika, kevadel äh, saime paika üksikasjalikumad äh, soovitused ning me ei ole veel suutnud kõiki lünkasid täita, me ei ole veel kõikide tuvastatud probleemidega jõudnud töötada, sealhulgas ka platvormidega tehtav töö. nii et veel ei ole meid Äh, nii-öelda põhimõtted paigas. Ähm, selle sisu ähm, ka tegelemiseks. ja need interneti äh, sisuüksused, äh, IRU-d, kui on tuvastatud ebaseaduslik terroristlik sisu, siis tuleb tegutseda ning meil peab olema paigas, mis siis toimub. ning ähm, meil on vaja ka selgeid läbipaistvaid äh, eeskirju. praegu kasutatakse eeskirju erinevalt, äh, meil peavad olema automaatsed põhimõtted paigas. Ähm, meil on vaja koostööd erinevate platvormide vahel ning äh, õiguskaitseorganite vahel nii üht kui teistpidi. platvormid peavad jagama infot ka õiguskaitseorganitega. Nendest küsimustest tahaksin teiega rääkida üksikasjalikumalt äh, hiljem, kui te seda soovite. terrorismi uurimise komisjon, olen teinud koostööd äh, selle komisjoniga, mul on olnud võimalus teiega kohtuda selles raamistikus äh, ja see on alati hea võimalus, mis puudutab konkreetset küsimust äh, proua Koomeselt selle kohta, kas erinevad organid teevad oma tööd kahekordselt, ma arvan, et ei. ma loodan, et ei, aga samas, kui me teeme plaanime oma tööd radikaliseerimisega siis ma arvan, et me võime muidugi varasematest kogemustest õppida ning ähm, oma korraldust parandada alati. mis puudutab äh, seda küsimust, äh, kuidas ilusatest sõnadest peavad saama teod, äh, koostalitusvõime, isikutunnistused ja nii edasi ja nii edasi Äh, kõigest sellest rääkides, jah, tuleb keskenduda rakendamisele, ega teiegi hoiate mul silma peal, et ma seda rakendamist ei unustaks. Äh, teeme teile korrapäraselt ülevaateid sellest, milliseid rikkumismenetlusi me oleme algatanud. kavatseme seda teha ka tulevikus, kui on mingeid küsimusi sellega seoses, siis edastage need mulle, vastame. Europol härra Lennart, ma arvan, et te ei peaks kahtlema Europoli meie pühendumuses. igal aastal räägime eelarvest ning kindlasti räägime ka sel korral. tavaliselt eelarve suureneb ja see kajastab ka seda, kui oluline roll on Europolil selles raamistikus. koostalitusvõime küsimus sellega seoses oli veel mit-, mitmeid teisi küsimusi, millele ma vastaksin hiljem kirjalikult aga meil on olnud tihe koostöö selle teemaga seoses juba mõnda, mõnda aega. olen nõus härra Depreega, et tegemist on äh, olulise alustalaga meie ühise tegevuse raamistikus. see aitab tagada seda, et äh, me austame alati ja igal pool põhiõigusi, tagades julgeoleku oma kodanikele võin teiega rääkida tulevikus äh, hea meelega ühisest isikuandmete hoidlast. Äh, see on üks oluline osa meie ettepanekust, tegemist ei ole, nagu ma juba varem olen öelnud, aga kordan veel kord üle, see ei ole Äh, mingisugune koht, kuhu kogutakse uusi andmisi, sinna ei, sinna ei talletata uusi andmeid, äh, siia ei looda erinevaid äh, eeskirju andmetele juurdepääsuks. tegemist on lihtsalt tõhusat otsingut võimaldava algatusega. jätkan rõõmuga neid tule-, arutelusid teiega tulevikus ja arutelusid ka ükskõik millise töös oleva ettepaneku üle. eesmärgiks on jõuda teiega selle ametiaja jooksul kokkuleppele suur tänu, volinik King. Te olete, olete teretulnud äh, meie komisjoni ning oleme valmis rääkima teiega ka uutest määrustest. suur tänu väga äh, põhjalike vastuste eest, aitäh! okay,. kallid kolleegid. Läheme nüüd edasi, võtame päevakorrapunkti number üheksa. põhiõiguste olukord Euroopa Liidus kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. ja meie raportöör on kolleeg Habras Terik Habras see iga-aastane raport on äärmiselt hea ülevaade meie komisjoni tööst ning sinna alla käib väga lai küsimuste komplekt, mis on seotud põhiõigustega. palun, härra Terri Kabras. oh goodness, you. First I have to aitäh, ma pean alustama vabandusega. ma olen kella üheksast siin istunud kogu aeg. aga nüüd ma pean kohe ära minema, sellepärast et ma ei saa oma lennust maha jääda. ma väga vabandan juhataja ees, saadikute ees ja eriti vabariik äh,, eh, variraportööride ees. võtan kokku ühe minutiga. kaks päeva tagasi avaldasin ma esimese versiooni, mida arutati esimesel variraportööride koosolekul mul oli kontakte ka komisjoni liikmetega nendel teemadel, millega me tegeleme. nüüd on muudatusettepanekute aeg. ma ei saa niisiis midagi väga lukku löödud siin esitada, sellepärast et meil on alles esimene projekt valminud ja muudatusettepanekud pole veel kõik laekunud. me oleme püüdnud keskenduda põhilistele teemadele sada lehekülge võib vabalt täis kirjutada kõikidest äh, teemadest siin maailmas äh, ja jättes sealjuures nii-öelda varju põhiasjad. õigusriik, ränne, naiste õigused, ajakirjandusvabadus, sõnavabadus, ksenofoobia, rassism ja erinevad diskrimineerimisvormid, need on põhiteemad. teksti lõpus on pretsedent. esimest korda sellises dokumendis räägitakse sellest olulisest panusest, mida saab anda Põhiõiguste Amet. asi on töös praegu. praegu alles ähm, valmistamine, toidu valmistamine käib või õigemini isegi mitte toidu valmistamine, aga kokkamiseks ettevalmistuste tegemine. ja ma loodan, et minu kolleegidel, varireportööridel tekib järgmistel nädalatel veel ideid, aga ma tõesti väga vabandan, nüüd ma pean lahkuma. suur tänu. ja nüüd variraportööride ring mina sooviksin öelda ainult seda, et äh, mulle isiklikult meeldib väga see õigusriigi osa. Frank Engeli Rahvapartei raportööri eest olete teie, eks ju? Äh, proua Jüriana. <laughs> Merci, on fait tous des efforts avec nos, nos noms de famille. Merci, madame la présidente Euh, euh, jah, ma räägin kolleegi nimel raportöörina, me ei ole, aga öö, äh, mina kui variraportöör tahaksin käsitleda mõningaid punkte. võimalik, et ma kordan nii mõndagi. jah, me keskendame kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastaga seonduvate sündmutega, kuid on öö, ka nõndanimetatud klassikalisi teemasid, klassikalisi sündmusi, mis ikka ja järjest alles leiavad. jah, on oluline rääkida õigusriiklike põhimõtete rakendamisest ja minu meelest on õigusriikluse põhimõtte esiletõstmine selles dokumendis iseäranis oluline. ma leian siin äh, tuleks nimetada asju nii, nagu me oleme neid ikka nimetanud, näiteks diskrimineerimist siiski diskrimineerimiseks, aga siin me ei käsitle ka, äh, ka puudega inimesi puudega inimestega seonduv on kindlasti see lõik, mis vajab siin kajastamist me ei saa seda teemat vältida. on teemasid, mille puhul meie fraktsioon ja mina tahaksime teha muudatusettepanekuid. ma arvan, et on vaja lisada midagi punkti juurde seksuaalne ahistamine isearmast, iseäranis, kui arvestada Istanbuli konventsiooni ja sellest tulenevat. siit tuleb, on vaja veel nii mõndagi ära teha. siin on ka lõige tsiviilühiskonna kohta veel puudus, mis kindlasti vajaks lisamist. siis äh, vihakuriteod äh, see on samamoodi üks eh, diskrimineerimise alavorme ja me ei tohiks seda alatähtsustada. siin on vaja eh, eh, edu saavutada. me peaksime tegema ka muudatuse, mis puudutab etnilist diskrimineerimist. minu meelest tekitab etniline diskrimineerimine siin-seal pidevalt probleeme ja on vajalik, et me seda punkti paremini, selgemini sõnastaksime või lisaksime uue punktina. see puudutab ka äh, legaalset äh, Euroopa Liidu territooriumile sisenemist ja nii edasi. jah Äh, võib-olla selles lõikes on see sõnastus äh, veidi ebaõnnestunud ja äh, see mõte tuleks tuua kohe lõigu algusesse. loomulikult on vaja võidelda ka inimeste meelsuse manipuleerimise ja võltsuudistega, aitäh! ma saan aru, et härra Jurekil on asendaja, palun. Ehm, suur aitäh, proua juhataja mina ei esinda mitte variraportööri, vaid võtan sõna tegelikult iseenda nimel nii palju, kui ma vähegi asjaga kursis olen. kõigepealt tahaksime raportööri tänada ta tehtud töö eest, Indrek kirjutas juba raportis, on lõige kakskümmend üks eh, see, mis käsitleb diskrimineerimist rassi, sotsiaalse päritolu ja muu sarnase põhjal ja et see tule, niisugune tegevus tuleks keelustada. kuid öö, eh, inimõiguste harta artikkel kakskümmend üks räägib samuti eh, puuetega inimestest ja see, nende suhtes käitumine on ka diskrimineerimise alavorme, mis puudutab eh, ÜRO inimõiguste konventsiooni artiklit kuut, kuud, number kuut, siis ka seal räägitakse sellest. selles rõhutatakse et Äh, äh, inimesi diskrimineeritakse väga erinevatel põhjustel, kas neil on puue või mingi teine etniline või rassiline põhjus, siis äh, tegelikult kaasneb selle järjekordne diskrimineerimine ja see võib lõppkokkuvõttes vägi, viia vägivallani niisuguste inimeste suhtes ja see tõkendab neil täiel määral täisväärtuslikult ühiskonnas osalemast. on oluline selles raportis rääkida kõikides diskrimineerimisvormidest ja ka need inimesed, kellel on puue, neid tuleb väärtustada ja võtta kui ühiskonna täisväärtuslike liikmetena ma kahetsen, et neid momente seni raportis ei ole, ma usun, et need saab lisada. suur aitäh, proua Marie-Christine Verja. suur tänu, lugupeetud juhataja ma vabandan, et ma tulin natuke hiljem, aga käisin kuulamisel Liibüa teemal talle ja see tundus väga oluline. ja kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri selle kohtumise eest, mis toimus nädala alguses, mis näitab, et meil on võimalik saavutada äh, meie analüüsi ühtlustamist, meil on õnnestunud mitmeid asju kokku koondada ning äh, niimoodi sihipärasemalt tegutseda. raporti alguses me alati ütleme niiviisi ja siis äh, vaatame, kuidas äh, kõik teevad, kõik, kõikidel kerkivad üles oma lemmikteemad. härra Engel tegi väga palju tööd selle kallal eelmisel nädalal ja siis tuli, äh, tulemus oli selline, nagu me teame, oleme täiesti nõus sellega, et me peame demokraatlike õiguste küsimuse tähtsaks tooma, sellepärast et äh, see on meie raporti üheks äh, kõige tähtsamaks aluseks ja raportöör on ähm, põhiõiguste ameti rolli üles e-, e-, esile tõstnud siin, see on tõesti teretulnud. E, väga hea infoallikas meile selle raportiga seoses. minu jaoks on kaks elementi, mida ei ole piisavalt esile tõstetud. põhiõiguste teema terrorismivastase võitlusega seoses ning andmekaitse iseäranis see teema on teema, mis milles on palju mureküsimusi ähm, ja ja see, et pidevalt pannakse patta ebaseaduslikku rännet ja terrorismi, see on äh, samuti äh, murettekitav. kui ka on äh, mõningad terroristid, kes niiviisi Euroopa territooriumile on tulnud, siis tegelikult äh, ei ole, ei saa tõmmata võrdusmärki äh, sugugi mitte ebaseadusliku rände ning äh, terrorismi vahele, vastupidi. ja mis puudutab Vahemere piirkonda, siis sisu tuleks tugevdada selles valdkonnas, hoolimata sellest, et et ähm, Vahemeret ületavate inimeste arv on vähenenud, surmajuhtumite arv paraku siiski kasvab, nüüd on hukkunuid rohkem kui varem ja äh, hukku äh, ületamiste arv on vähenenud kümnekordselt ja samas surmajuhtumite arv kasvab, midagi siin ei klapi ja inimesed, kes tõesti on äh, sõna kõige kitsamas mõttes varjupaiga taotlejad ja kes on kogu aeg pidanud oma elu ohtu seadma, äh, neid tuleb kaitsta ja neil, me peame seetõttu ka pingutama. ja proua Guillaume ähm, rääkis etnilisest statistikast, mis on üsna kuum teema minu koduriigis ja ma arvan, et me peaksime siis terminoloogiale peale mõtlema, äh, et kõik saaksid aru, millest me räägime diskrimineerimine, rassism, vihakõned, me ei saa neid kõike ühte pattu panna, me peaksime rääkima diskrimineerimisest eraldi ja siis peaksime rääkima rassismist, ksenofoobiast ning vihakuritegudest eraldi, sellepärast et diskrimineerimine ei pruugi äh, olla äh, täpselt sama, nii et me ei peaks neid kõike hakkama panema ühte patta, nagu öeldud, ma arvan, et me peame selle kallal rohkem tööd tegema ning äh, siis veel see, et diskrimineerimise erinevad vormid kumuleeruvad äh, ja sageli satuvad äh, ohvriks äh, naised, puudega naised, rändajatest naised ning tööd on palju selles teemavaldkonnas. praegu minu poolt kõik. suur tänu. proua Tšinitš. Grazie, <clears throat> grazie presidente aitäh, proua juhataja. tahaksin tänada kolleegi tehtud töö eest. verikabrase raport puudutab põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastal kaks tuhat seitseteist, mil leidis aset nii mõndagi ja minu arvates on oluline sel teemal sõna võtta. kolleegid juba rõhutasid et raportit äh, tuleb äh, jõulisemalt sõnastada. see puudutab äh, erinevate sugude olukorda, naiste olukorda ja see halvenes kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oluliselt. lisaks sellele tuleks käsitleda niisugust teemade kompleksi nagu alaealiste kaitse eeskätt silmas pidades nende rännet. see nõuab rõhutamist, eraldi väljatoomist ja selgesõnalisemat sõnastust. ma teen vastava muudatusettepaneku. on ka teisi aspekte, mis puudutab alaealisi, nende käsitlemist õigussüsteemis, õiguskaitseorganite poolt ja samas on ka väga terav alaealiste radikaliseerumise teema. ka mina teen oma muudatusettepanekud ja püüan jääda ajakavasse. aitäh, juhataja. ei ole mingit kahtlust. põhiõigused on kõige olulisem asi ja üks Euroopa Liidu vundamendi põhimõtteid ja sellepärast on äärmiselt oluline, et me iga aasta analüüsime põhiõiguste olukorda. siin on tegelikult näha, et vaatamata meie fraktsioonide ja isikute vahelistest äh, võib-olla arvamuste erinevustest oleme me selles küsimuses äh, suuresti samal meelel. võrdsus, ebavõrdsus on suurenenud ja midagi tuleb ette võtta. naiste õigused näiteks väga oluline aastaid on õiguses ja põhiseadustes ette nähtud naiste ja meeste võrdsed õigused. sellele vaatamata me näeme pidevalt, et tegelikkuses see sugugi niimoodi ei ole. Istanbuli konventsioon tuleb näiteks ähm, siin kohe meelde, reproduktiivõigused naistevastased rünnakud, need on nii-öelda võtmesõnad. ma sooviksin omalt poolt rõhutada, et igasuguse diskrimineerimise vastu tuleb võidelda maastikul, kus ebavõrdsus on järjest suurenenud ja, ja lähtuda tuleb õigusriigi põhimõtetest, mida siin ka on alla kriipsutatud tegelikult on Euroopa Liidu liikmesriike, kus ka õigusriigi põhimõtteid rünnatakse. ränne, varjupaigad, taotlejad, pagulased, naised, alaealised, noh, neid tuleb kaitsta. vihakõnet veebis on näha vähemuste vastu, diskrimineerimist veebis on vähemuste vastu, ka sellega tuleb võidelda ja on samuti ebavõrdset kohtlemist seksuaalvähemuste osas ja ka puuetega inimeste suhtes. niisiis. minul sotsdemokraadina võib ECR-iga olla väga paljus erinevaid arvamusi, aga Helga Stevensiga jääb mul üle vaid nõustuda sellega, mida tema ütles. kõikide nende diskrimineerimisvormide kohta. nii et need on need asjad, millega tuleb pidevalt tegeleda, see on, need on sammud pidevalt jätkuvas protsessis. ja tuleb püsida samas tempos kui diskrimineerimine ja diskrimineerimise eri vormid ja selles mõttes on raport põhjapaneva tähtsusega. suur aitäh selle arutelu eest ja nüüd pöördun komisjoni poole, proua Nõulon, kas te soovite sõna? jah, hästi lühidalt. komisjon sooviks samuti tunnustust avaldada härra Terri Kaabrasele selle raporti nimel põhiõigused, see on niivõrd lai valdkond ja nii paljude küsimustega me saame siin tegeleda, aga need kuus, mis siin on välja toodud, need on väga hästi valitud. sooviksime aga öelda, et võib jääda väga öm, ähm, ühepoolne mulje siit, sest ja ühepoolsete võib-olla pisut öö, äh, pessimistlik äh, mulje, sellepärast et väga paljusid häid asju ei ole ära mainitud, näiteks kas või naiste õigusega seonduv töö, mida viimase aasta jooksul on tehtud, sellest on ähm, järeldusi ja väga palju on toimunud ka la-, rändega seotud lastega seoses, selle kohta tuli komisjoni teatis, siis on samuti äh, rikkumistest teatajate teema ehk ei peaks piirduma mitte ainult probleemide ülesloetlemisega, aga vaja on äh, ära mainida, vaja oleks ära mainida ka positiivseid asju, sest muidu jääb mulje, et me pole mitte midagi teinud. suur tänu! suur aitäh selle arutelu eest! muudatusettepanekute tähtaeg nüüd, teine oktoober kaks tuhat kaheksateist kell kaksteist. nii et muudatusettepanekud saatke palun selleks ajaks ja nüüd võtame ette päevakorrapunkti number kümme. kallid kolleegid see puudutab e-tõendeid tõendusmaterjalide alal. ja siin on määrus ja direktiiv. põhimõtteliselt need äh, instrumendid äh, erinevad süsteemist, mis jõustus mais kaks tuhat seitseteist, direktiiv kak-, direktiiv kaks tuhat neliteist nelikümmend üks Euroopa uurimismääruse kohta. kõikide fraktsioonide kokkuleppel võeti vastu öö, ähm, vastastikuste uurimismeetmete direktiiv ja praegune ettepanek käsitleb teatud innovatsiooni. esiteks see puudutab e-tõendite eh, taotlemist, ehm, õiguse kohaldamist väljaspool territooriumi ja vastastikuse tunnustamise küsimust. Eh, juttu ei ole mitte enam väljastava ja täit-, väljastavast ja täitvast asutusest, aga pigem räägitakse kahe väljastava asutuse vahelisest suhtest ja teenuse äh, Eh, osutajast. ma so-, nüüd annaksin sõna komisjonile. ja Isabel Parignon ja proua Schröter on siin ja proua Schötter, teie saate sõna. suur tänu ja suur tänu, minu nimi on Isabel Perignon, olen äh, õigusasjade peadirektoraadi osakonna juhataja, tegelen selle teemaga ja meil on väga hea meel tutvustada seda ettepanekut teile, tegemist on teemaga, mis on äärmiselt oluline komisjoni jaoks. see on seotud otseselt prokuröri vajadustega ja see näitab, kui kiiresti on vaja äh, seda tegelikult vastu võtta. pärast äh, kolmeteistkümnenda novembri äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta rünnakuid pöördus meie poole Pariisi prokuratuur, kes Äh, soovis taotlust, mis võimaldaks äh, kiiremini saada infot, mida neil oli vaja. ja tegelikult, äh, kui kohtusime Pariisi prokuröriga ja kohale tulid mitmed komisjoni liikmed, ähm, ka kolleegiumi liikmed, siis kohtusime prokuröridega, kes ütlesid meile, et see koostöö, kaitsekoostöö instrument toimib, aga mitte hästi ja äh, väga vaevaliselt äh, ja väga aeglaselt ja tegemist on ju väga kiiresti vajatava infoga, eriti terrorirünnakute puhul, neil on vaja seda teavet kiiremini, palju kiiremini ja selle projekti algusest peale on paljud riigid olnud äh, selle riigi algatuste e-, eestvedajateks, siis tabas kahjuks terrorirünnak äh, Malbekis äh, ja lennujaamas ka Belgiat ja ka siis tulid kohalikud prokurörid ja pöördusid meie poole äh, taotlusega uue instrumendi järele. arutelu on arutelus on osalenud väga paljud riigid, kes, keda on terrorism tabanud ja ja kelle puhul selle alga-, kes on soovinud seda algatust, aga see kiiresti on vaja teavet ja komisjon on juba kaks aastat nüüd siis konsulteerinud väga intensiivselt äh, selles valdkonnas töötavate ekspertidega oleme püüdnud täpsemalt määratleda, millised nende vajadused on ja vaadata, millised äh, on kõige paremad alternatiivid, kõige teostatavamad alternatiivid ning olemegi siis teinud kaks ettepanekut, mis seitsmeteistkümnendal aprillil äh, vastu võeti ja Tanja tutvustab teile nüüd selle sisu. tere hommikust! algatuseks paar sõna selle kohta, miks tegime oma ettepaneku ja millised on probleemid, mida püüame selle ettepanekuga lahendada. Nende kahe ettepanekuga täpsemalt. kõigepealt tõendusmaterjal, elektroonilised, elektrooniline tõendusmaterjal, andmed, mis on elektroonilisel kujul e, emailid, sõnumid ja nii edasi, on üha asjakohasemad kriminaaluurimisprotsessis. mitte ainult küberkuritegude puhul loomulikult, kuripäärkuritegude puhul on loomulikult selline tõendusmaterjal üks osa Äh, kohtuasjaks vajalikest elementidest, vaid igasuguste kuritegude puhul tänases maailmas. ja kuna me kõik üha rohkem usaldame selliseid teenuseid, mida meile pakutakse elektrooniliselt, siis äh, kasutame elektroonilist kommunikatsiooni, kasutame elektroonilisi vahendeid andmete salvestamiseks, seda teevad ka kurjategijad ja seetõttu on üsnagi äh, mõistetav, et elektroonilise tõendusmaterjali osakaal kasvab. sellega seoses tekib kohe see probleem, et me oleme nüüd rahvusvahelises kontekstis, sellepärast et teenusepakkujad, kellest me siin räägime, te kõik tunnete neid, need on suured teenusepakkujad, Google, Facebook, Twitter, äh, Microsoft ja teised, aga ka mitmed väiksemad tegijad sageli nad pakuvad oma teenuseid väljas, välismaalt ning tegemist ei ole mitte ainult välisettevõtetega, sageli on äh, tegemist ettevõtetega, mis kasutavad andmete salvestamiseks erinevaid mooduseid, võib-olla on riik, äh, ettevõte ühes riigis, andmekeskused on teises riigis ja, ja pakuvad teenuseid äh, siis veel hoopis kolmandatesse riikidesse, keda on terve rida. loomulikult Äh, seda kasutavad ära ettevõtted, ettevõtted äh, kasutavad ära kõiki ettevõtteid, mis on, äh, võimalusi, mis on siseturul, aga jah. õiguskaitseorganite jaoks on see probleem, sellepärast et nende pädevus lõpeb nende piiriga. ja seetõttu tuleks siis kasutada ära rahvusvahelise koostöö võimalusi. ja paljudel juhtudel, kui uurimine muidu ei ole omavahel seotud, ei ole tegelikult rahvusvahelises kontekstis, näiteks äh, relvastatud äh, rööv äh, Belgias, kus röövimine pandi toime Belgias, nii ohvrid kui kurjategijad on belglased ja nii edasi, aga samas kasutati Facebooki sõnumi saatmise rakendust selleks, et omavahel suhelda ja on vaja teada, kes peitubki millise konto taga, siis tuleb pöörduda kas Iirimaale, kus neid andmeid võib-olla salvestatakse või on teenusepakkuja Iirimaal, või tuleb isegi Ühend-Ameerika Ühendriikide poole pöörduda selleks, et teada, kes oli ke, kellele üks või teine konto kuulus noh, sellised on siis elektroonilise tõendusmaterjali eripärad ja rahvusvahelise koostöö tööriistad, mida me saame antud olukorras kasutada, ei äh, pruugi alati olla mõeldud äh, just nimelt selliste olukordade jaoks ja selliste <coughs> uurimisega seotud väljakutsete jaoks. elektrooniline tõendusmaterjal on äh, väga volatiilne, seda saab väga kergesti kustutada, seda saab väga kergesti Äh, liigutada ühest kohast teise ja uurimise puhul äh, on vaja äh, uurimist kasutada erinevates uuringu etappides. alguses võib-olla tahetakse teada, kellele üks või teine konto kuulub ja siis tahetakse teada, kellega see inimene, kellele see konto kuulus, suhtles ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, nii et ühe juhtumiga seoses võib küsida elektroonilist tõendusmaterjali, elektroonilist infot äh, mitu korda ja aeg on väga oluline iga kord, kui ähm, ajavahemik äh, on väga pikk, siis ähm, põrkutakse kogu aeg komistuskimmide peale. meil on oma abimenetlused kolmandate riikidega, Euroopa äh, uurimisorder, uurimismäärus ja, ja nii edasi on meil ka ja, ja, ja sellised menetlused võtavad aega info saamine võib võtta kuni üks aasta, keskmiselt keskmiselt üks aasta Ameerika Ühendriikides, teiste riikide puhul võib, mõningate riikide puhul on see võib-olla lühem. Äh, isegi sada kakskümmend päeva või kakskümmendki päeva võib olla äh, pikk aeg, kui äh, on vaja kõigepealt isik tuvastada ja, ja sedagi infot ei ole ja teine mehhanism, mida saab kasutada, on ka vabatahtliku koostöö mehhanism, mis, äh, mida saab kasutada äh, teenusepakkujatega, kui äh, tegemist ei ole sisuandmetega Äh, mittesisu puudutavad andmeid on lubatud jagada õiguskaitseorganitega ilma äh, vastastikuse õigusabimenetlust äh, kasutamiseta ja see vabatahtliku koostöö menetlus ongi siis nüüd muutunud valdavaks me-, menetluseks, mida Euroopa Liidu ametivõimud tõendusmaterjali kasutamiseks kasutavad. mõned arvud kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal me teame, et äh, neli suurt Ameerika Ühendriikide teenuse pakkujat äh, vastasid äh, saja kahekümnele tuhandele taotlusele meie Euroopa Liidu liikmesriikidelt elektroonilise tõendusmaterjaliga seoses, see puudutab sada kakskümmend tuhat, see on siis sada kakskümmend tuhat vastastikuse õigusabi taotlust. nüüd teil on siis mingisugune ettekujutus sellest, millises su suurusjärgus vabatahtlik koostöö toimub, aga vabatahtliku koostöö äh, probleemid on teistsugused kui ähm, vastastikuse koostöö probleem, et ehkki see on kiirem, samas ei ole õigusraamistik paigas, õiguskindlus kannatab selle all, nii teenusepakkujal ei ole õiguskindlust ega ka ametivõimudel ei ole õiguskindlust selles osas, et nad need andmed kätte saavad ja loomulikult kannatab ka õiguskindlus nende inimeste jaoks, kelle andmetest on juttu. sellepärast, et nende menetluste, need menetlused ei ole täpselt määratletud milline on siis meie ettepanek antud olukorras? kõigepealt Euroopa pakkumismääruse, Euroopa talletamismääruse. see võimaldaks siis liikmesriigi äh, pöörduda teenusepakkujale teises liikmesriigis või kolmandas riigis ilma kasutamata koostöömehhanismi äh, teise liikmesriigiga tegemist on siis äh, uue algatusega. ja teise liikmesringi ametivõimud äh, on siis äh, seotud. kui asi puudutab puutumatust, privileege ja nii edasi ka olukorras, kus tuleb täide saata seda äh, väljaandmise äh, määrust, European Production Order. miks me siis sellise ettepaneku oleme teinud? Äh, praegune süsteem ja praegune süsteem ei äh, võimaldanud piisavalt äh, kiiresti äh, andmeid esitada ja teiseks liikmesriik, kus teenusepakkuja paikneb või kus paikneb õiguslik esindaja, ei ole seotud otseselt võib-olla selle uurimisega. ja selles mõttes me ei näinud mingisugust õigustust, miks peaks liikmesriiki kui ennast kaasama, kui tegemist on ainult äh, liikmesriigiga, kus paikneb äh, selle pöördutava organi äh, õiguslik esindaja. siis teine asjaolu, mida tuleb arvesse võtma, on andmete säilitamise kohta ja oma ettevalmistavas töös me jõudsime otsusele, et andmete säilitamise asukoht ei ole see, millest tuleks lähtuda, selle ähm, määrab äh, teenusepakkuja majanduslikest äh, tingimustest lähtuvalt, seda sageli ei teada, äh, see ei ole sageli teada, andmeid võib erinevatesse kohtadesse salvestada ja mitmesse kohta Google'il näiteks andmed liiguvad, ei ole teada, kus mingid andmed mingil ajahetkel paiknevad ja liikmesriik, kellel ei, kellele andmed kuuluvad, ei pruugi omada juurdepääsu nendele andmetele tegelikult. näiteks rääkisime Soome kolleegidega, neil on mitmeid andmehoidlaid, aga äh, nad ei oma juurdepääsu nendele andmetele andmetele samas, nii et me ei võta siis oma ettepanekutes andmete asukohta arvesse. see uus mehhanism, sellega seoses on oluline teenusepakkujate roll, teenusepakkujad saavad siis äh, liikmesriigilt, teiselt liikmesriigilt määruse, äh, käsu Ähm, nüüd on oluline see, kas liikmesriigid peavad neid kuidagi vaatama, peavad kuidagi asendama teise liikmesriigi ametiorganeid. meie vastus oleks siis sellele, et me ei taha anda teenusepakkujatele kontrolli ja rolli ja ähm, ainult siis, kui on tegemist rikkumistega, tõsiste rikkumistega, siis äh, nad võivad äh, kaasata omaenda ametivõimud ja need äh, turvasätted, mis meil on, meil on äh, meil on mitmesugused ettepanekud selle kohta, kuidas, äh, kus on tegemist rikkumisega, siis on meil kriminaalõigus, mida saab kasutada meil on äh, olemas konkreetsed kuriteod määratletud, kus saab seda mehhanismi kasutada ja nii edasi ja nii edasi ja, ja, ja kui andmeesitusmäärus antakse välja, siis äh, võib äh, ma olla äh, prokurör siin hindlajaks, proportsionaalsuse ja vajalikkuse nõue on paigas. meil on paigas äh, info, mis puudutab seda määrust äh, ja meil on olemas ka äh, klausel äh, õiguskonflikti jaoks, kollisiooninormide jaoks, kollisiooninormide ja siis direktiiv, direktiiv annab kohustuse teenusepakkujatele määrata õiguslik esindaja, et kõigil oleks võrdsed tingimused, ametivõimud teaksid, kellega nad peaksid pöörd-, kelle poole nad peaksid pöörduma, kui neil on vaja elektroonilisi tõ-, elektroonilist tõendusmaterjali ning ähm, ähm, teenuse pakkujad teavad, mis on nende kohustus. on mitmeid uusi elemente me arvame, et see ettepanek äh, on, toob lisaväärtuse selles valdkonnas töötavatele inimestele, oleme rääkinud väga palju üksikasjadest ja, ja no, tuleb veel jätkata seda tööd, aga ma ei, palju mõtteid äh, on juba paigas ja loodetavasti saame tulla teie komisjoni ning teha teiega koostööd, teha koostööd ka konstruktiivselt nõukogu eesistujaga, oleme valmis teiega rääkima kõikidel teemadel. aitäh! suur tänu! nüüd äh, saab sõna Birgit äh, Sippel, kes on Euroopa Parlamendi raportöör selles valdkonnas. suur tänu, esimees, ja suur tänu ka komisjonile selle eest, et äh, rääkisite, millised mõtted on teie viimase ettepaneku taga. ja Euroopa andmeesituse määrus ning andmesäilitusmäärus ähm, elektroonilise tõendusmaterjali kohta hoolimata sellest, et tegemist on võib-olla esimese ametliku e-tõendusmaterjali kohtumisega ametlikult äh, libekomisjonis, olen kohtunud mitmete teiste äh, asjaosalistega, osalistega juba varem, komisjoni esindajatega, nõukogu esindajatega, vabaühendustega ja teistega. väga paljudel kohtumistel olen äh, saanud teada, et suures osas tervitatakse mõtet, et tuleks vastu võtta Euroopa kriminaalõiguslik instrument pidades silmas asjaolu, et elektroonilised tõendid mängivad tulevikus üha tähtsamat rolli kriminaalõiguses, on selline uus koostöörežiim, koostöösüsteem mooduseks, kuidas praeguste, praegustest probleemidest vabaneda. praegu on vastastikuse õigusabi kokkulepete väga hämar ja läbipaistmatu süsteem äh, olnud problemaatiline ja sellise uue lähenemisviisiga saab kriminaaluurimise protsessi kiirendada. me saame aru, äh, et õiguskaitseorganid tahavad neid andmeid, neil on vaja neid andmeid, aga sageli nende taotlused äh, tulemuseks on null, sellepärast et see protsess võtab liiga kaua aega ja info ei ole enam ajakohane või äh, kättesaadav või siis sellepärast, et andmeid säilitatakse väljaspool Euroopa Liitu ning äh, ja kõik inimesed samas, keda see puudutab, on Euroopa Liidus. ma saan aru ka, et äh, Euroopa Liidu teenusepakkujad on raskustes, sellepärast et praegu on õigusraamistik väga killustunud ning nad peavad tegema koostööd õigusteadusasutustega erinevatest liikmesriikidest aga kõik äh, minu kohtumised, kõik seisukohta kirjeldavad dokumendid on aga äh, demonstreerinud, et praegused ettepanekud selle asemel, et tuua suuremat selgust, tuua suuremat läbipaistvust õiguskaitseasutustele, teenusepakkujatele ja inimestele, keda see kõik puudutab, selle asemel hoopis tekib oht, et on veel suurem Äh, ebakindlus õiguslikult äh, nii tarbijatele kui teenusepakkujatele iseäranis, mis puudutab äh, põhiõigusi. see õiguslik ebakindlus võib seada ohtu selle ettepaneku algsed ajendid ja algpõhjused. eesmärgiks oli ju siiski kriminaalõiguslikku koostööd kiirendada. räägiksin mõningatest probleemidest seoses selle praeguse ettepanekuga elektroonilise tõendusmaterjalide instrumente. nagu komisjoni esindaja juba ütles, see loob täiesti uue koostöösüsteemi ja võimaldab siis äh, ühe liikmesriigi äh, õiguskaitseasutusele otseselt nõuda tõendusmaterjali esitamist või säilitamist teiselt, äh, teises liikmesriigis või isegi väljaspool Euroopa Liitu paiknevalt teenusepakkujalt. sellise äh, määruse esitamine tegelikult ei hõl-, ei pruugi hõlmata liikmesriigi äh, andmed äh, ametiasutuse kaasamist ja samas vastastikuse õigusabi koostöö mehhanism tähendab seda, et äh, peab vastastikuselt tunnistama justiitsorgani otsust teises liikmesriigis selle liikmesriigi justiitsasutuse poolt, mille poole on pöördutud hoolimata sellest, et äh, õigus ning politsei koostöö äh, valdkonnas on väga palju instrumente juba vastu võetud Euroopa tasandil, siis kriminaalõiguse määratlus, äh, kuritegude nimekiri, sanktsioonide nimekiri, uurimise menetluse üksikasjad, kõik see kuulub endiselt liikmesriikide pädevusse ja seetõttu kriminaalrikkumise määratlused on liikmesriigiti väga erinevad miks või peaks see olema problemaatiline. problemaatiline on see sellepärast, et see ettepanek tooks sisse konkreetse kohustuse õiguskaitseasutuselt ühes liikmesriigis teises liikmesriigis paika, paiknevale äh, teenusepakkujale ilma et seal oleks tegemist mitte mingisuguse kriminaalsusega tegemist. seda võib kasutada siis ka sellise rikkumise puhul, mis on kriminaalne ühes liikmesriigis, aga ei pruugi seda olla teises liikmesriigis. Need, kes on praegust ettepanekut kritiseerinud, leiavad, et äh, iseäranis, äh, mis puudutab põhiõigusi, ähm, puutumatust, äh, riiklikku julgeolekut, ei peaks võib-olla äh, konsulteerima mitte teenusepakkuja liikmesriigiga, vaid peaks äh, konsulteerima liikmesriigiga äh, selle, mm, selle inimese kodakondsus liikmesriigiga, kelle andmetest on juttu ning põhiõigustega seotud mured, puutumatus, riiklik julgeolek ja nii edasi on valdkonnad, mis valmistavad meile muret ja need kontrollid tuleb läbi viia aga äh, samas kõikide nende kontrollide jaoks on ette nähtud ajavahemik kümme päeva maksimum ja äh, hädaolukorras lausa kuue kuu, kuue tunni jooksul tuleb äh, infot esitada, väikeste teenuste pakkujate jaoks on see suureks probleemiks. ja mis on veel olulisem, kas me tõesti tahame, et kriminaalõiguse valdkonnas langetataks üha rohkem eratasandi otsuseid väga põhjapanemata küsimuste üle, nagu näiteks andmekaitse ja järelu puutumatus. ja ma olin üllatunud, kui ma vaatasin komisjoni ettepanekust ja nägin, et komisjoni ettepanekus on toodud sisse täiesti uued andmekategooriad, mis erinevad juba teistes Euroopa Liidu instrumentides vastu võetud andmekategooriatest. ma kahtlen, kas sellisel moel uurimisasutuste tööd ja teenustepakkujate tööd lihtsustatakse. lisaks ettepanekuga nähakse ette madalamad künnised kahe äh, vähem, nii-öelda vähem delikaatse andmekategooria jaoks. aga samas, kui me vaatame määratlusi, siis äh, tekib kahtlus, kas tõesti on tegemist nõndanimetatud vähem delikaatsete äh, kategooriatega ja pealegi need kategooriad pole piisavalt määratletud ja osaliselt sisaldavad sama määratlust nagu teised kategooriad ja seetõttu tekib suur segadus selle kohta, selle, selles küsimuses, millised andmed kuuluvad millisesse kategooriasse ning äh, menetluslikud äh, turvameetrid kannatavad selle all. sel moel jõuame järgmise teema juurde. praeguse ettepaneku puhul on menetluslikud äh, kaitsemeetmed äh, seos, kaitsesätted seoses nagu näiteks õigus teabele, õigus, õiguskaitseasutuse poole pöördumisele, kahtlusalused ning süüdistatavad peavad olema kindlad, et nende õigused on kaitstud nii jõuliselt kui vähegi võimalik. ja lõpetuseks, ärgem unustagem seda, et selle instrumendiga võib avaneda Pandora laegas ja teised riigid väljaspool Euroopa Liidus võivad tekitada samasugused kohustused Euroopa Liidu teenusepakkujatele. kui me mõtleme, milliseid riike maailmas on, siis mõningad äh, kohtualluvused võib-olla ei pea päris meie põhiõiguste tingimustest kinni ja mõningad taotlused võivad olla isegi väga ähm, äh, kriminaalsete taotlustega ja seetõttu, kui me võtame vastu sellise koostöömehhanismi, siis tuleb seda teha nagu kord ja kohus äh, ning äh, põhiõigusi igal tasandil austades. selle teema puhul aga on vaja väga palju kontrolle väga palju pikk, põhjalikke arutelusid ning seetõttu olen seda huvitatum äh, meie variraportööride seisukohtadest, aitäh! suur tänu, Birgit Sippel! Äh, härra Danton, äh, palun, Euroopa Konservatiivide Reformistid variraportöör, suur tänu, et raportöör rääkis täpsemalt sellest, millised on tema ettepanekud. väga huvitav ettepanek, iseäranis kui me seda e-privaatsuse kontekstis vaatame, minu arvates mul ei ole mitte mingisugust äh, probleemi anda oma andmeid eraettevõtetele, aga ma ei tahaks anda neid äh, valitsusele. eraettevõtted võivad, äh, ei saa mind panna trennide taha keset ööd, aga valitsus samas saab. nii et me peame olema väga ettevaatlikud aga me peame selle teemaga tegelema teenusepakkujad ei saa infot alati anda äh, kiiresti, aga nad peaksid saama seda andma kiiresti ning peaksid seda teha, saama teha turvaliselt. nii et põhimõtteliselt ma toetan ettepanekut, aga ma arvan, et me peame olema väga hoolika ning kandma hoolt selle eest, et me tõesti kõik asjad õigesti paika saame. mul on äh, mõned mureküsimused. kõigepealt, mis puudutab äh, seda nõndanimetatud andmeesitusmäärust ning andmeesitusmääruse ajakava ma näen, et siin on ajakava paigas ja peal tuleb vastata kümne päeva jooksul või äh, väga kiirete juhtumite puhul kuue tunni jooksul. ma arvan, et suurte ettevõtete jaoks see probleeme ei tekita, aga mõelgem kõikidele ettevõtetele, kujutage ette, kui mingisugune Mehhiko platvorm, kus töötab üks või kaks meest, ja kus pakutakse teenuseid Euroopa Liidule, nad lähevad kell kaksteist õhtul äh, tuttu ärkavad üles kell hommikul kell kaheksa ja kell üks hommikul on nende postkasti tulnud andmeesitusmäärus, millele nad ei ole kell kaheksa hommikul vastanud. nii et pidage meeles seda, et me ei küsi seda infot ainult suurettevõtetelt, me peame kandma hoolt selle eest, et see toimib kõikide ettevõtete jaoks. ja isegi suurettevõtted peavad vägagi hoolikad olema, kui nemad saavad andmeesitusmääruse, siis nad peavad kandma hoolt selle eest, et see on õiguslikult pädev, enne kui nad hakkavad infot välja andma, sellepärast et tegemist on ju ometi äh, privaat- piraatse infoga. kui nad äh, infot äh, valedel alustel väljendavad, siis nad äh, rikuvad andmekaitse üldmäärust ja nad peavad loobuma suurest osast omast käibest. nii et me peame väga hoolikalt toimima, ma saan aru, et me peame sellega kiiresti ühele poole saama ja me kõik saame aru, et tegemist on kiireloomulise küsimusega, aga aga kiirusest ainult ei piisa, tegemist peab olema toimiva, selget õiguslikku raamistikku tagava ettepanekuga, mille me saaksime ka vastu võtta siis proua Sippeli kommentaar, mis puudutab andmekategooriaid. Need neli kategooriat, mis siin on sisse toodud, ma tunnen muret nende pärast, iseäranis, mis puudutab neid lävendeid, äh, on juurdepääsu andmete puhul ei ole üldse mingisuguseid lävendeid paigas ja seda ettepanekut peaks kasutama tõsise organiseeritud kuritegevuse, terrorismi, mõrvade, laste väärkohtlemise ja kuritarvitamise kohta. mõned on kasutanud Ühendkuningriigis terrorismi käsitlevaid seadusi ka selleks, et karistada inimesi, kes on oma valel päeval oma prügikotid välja pannud. Mm, nii et sellega kaasnevad mitmed potentsiaalsed ohud, me peame arvesse võtma ikkagi me, me ei pea mingisuguseid äh, andmekategooriaid, äh, mingitest andmekategooriatest lihtsalt pealiskaudselt üle libisema, peame kõik elemendid paika saama andmete juurde. siis veel. ekstraterritoriaalsuse kui tegemist on näiteks platvormiga, mis on kolmandas riigis ja see platvorm annab info ja, ja info edastamine on äh, selle konkreetse riigi õiguse vastuolus, nii et äh, põhimõtteliselt nemad satuvad siis äh, tupikseisu. Nad rikuvad igal juhul mingi riigi õigust, kas siis meie õigust või oma koduriigi õigust, selles ei ole mingit mõtet sees, küsimusi on palju, aga räägime tõenäoliselt sellest teemast veel kaua, põhimõtteliselt me toetame ka seda, mida komisjon teeb, aga meil on, mul on ka mõningad reservatsioonid ning ootan pikisilmi võimalust teha koostööd proua Sippeli ning teie variraportööridega selles küsimuses suur tänu, Sofi Infeld, palun, teil on sõna. suur tänu, proua esimees. kõigepealt ma ei korda siin enam üle seda, mida ütles Birgit Sippel ja mida ütles härra Dalton. olen praktiliselt kõigega päri. mul on mitmeid suuri küsimärke ja mul on küsimärke ka selle ettepaneku ajendite kohta. meil on juba olemasolevad instrumendid, mis jah, tõsi, ei tööta eriti hästi, nagu meile öeldakse. kas me ei peaks siis kõigepealt püüdma neid äh, vastastikuse koostöömehhanisme parandama? iga kord, kui komisjon teeb, ähm, kui on mingisugune probleem, siis tahetakse vastu võtta mõni uus instrument, mis rikub äh, kodanike õigusi ja siin jälle on seda tehtud ähm, iga kord, kui nad teevad ettepaneku repressiivse meetme kohta, peaksid nad äh, tegema ettepaneku ka selle kohta, millega kaitstakse kodanike äh, õiguskaitset. meil on andmekaitse direktiiv, nõndanimetatud politsei direktiiv mida suur osa liikmesriike ei ole veel rakendanud, kas see poleks meie esimene prioriteet, kas see ei peaks olema komisjoni esimene prioriteet, sellepärast et selleks, et see on hädavajalik info vahetamiseks, see, et seda ei rakendata, see on infovahetuse takistuseks, see on tõsi, eks? ja tegemist on ainult direktiiviga, see samas nõrgendab kodanike positsiooni, eriti siis, kui elektroonilise tõendusmaterjali algatus jõustub nii, nagu komisjon seda soovib, sellisel juhul kodanikud ei saa ennast üldse enam kaitsta ju. ma näen, et äh, siin on oma loogika, kui meil on, oleks, kui me tahame mingisugust ühtlustatud õiguskaitset ja õigusi Euroopa Liidus, siis jah, ma näen äh, Äh, miks äh, õiguskaitseorganitel ja politseil peaks olema otse juurdepääs, aga sellisel juhul peab olema meil ka õiguste tasandil ühtsus, aga seda ühtsust meil praegusel hetkel veel ei ole. ja teiseks, äh, ja ma arvan, et teie, proua esimees, olete minuga väga nõus selles, on kohtuvõimu sõltumatuse osa ka suure küsimärgi all alles hiljuti nägime, et naine, kes äh, esindas äh, vabaühendust, äh, kes kritiseeris Poola valitsust, et see naisterahvas saadeti Schengeni alalt välja. sellepärast, et hakati teda süüdistama ühes või teises. me näeme ju, kui kerge võib olla kohtusüsteemil ning valitsusel Äh, asuda manipuleerimise teele, meil on vaja täiesti vettpidavat õiguskaitset meie kodanikele, sellepärast et me tahame süsteemi tugevdada, kogu aeg me keerame kruvi üha rohkem kinni ja seda kodanike kaitse arvelt. ma arvan, et härra Tõnton juba rääkis sellest Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu suur vahe on see, et kõigil, kes on Euroopa Liidus, neil on võrdsed õigused, aga meil amet, Ameerika Ühendriikides ei ole samasugust kaitset. tegemist on poliitilise küsimusega. me nägime, et Euroopa Komisjon andmekaitse Microsofti juhtumi puhul ütles, et taheti äh, valmistada teed ette elektroonilise tõendusmaterjali, elektrooniline tõendusmaterjal juba on kasutuses, äh, see ei ole esimene. me, kui me kopeerime seda, mida ähm, Ameerika Ühendriigid teevad, äh, tegelikult oleks pidanud kõigepealt olema avalik arutelu ja Euroopa Parlamendi arutelu ja siis peaks tulema õigusloomeline ettepanek ma ei taha, et meile väljaspoolt hakatakse dikteerima seda, milline peaks olema meie julgeolekusüsteem, iseäranis kui me räägime oma sisejulgeolekust. võib-olla siis äh, Euroopa Komisjon peaks olema natukene sõltumatum, mitte mingisugune mõninga teise riigi valitsuse tallalakkuja. ja lõpetuseks, valimised on tulemas järgmisel aastal on uus komisjon juba äh, siin toolil ja võib-olla järgmise komisjoni president peaks kaaluma eraldi portfelli loomist volinikule, kes vastutab ainult andmekaitse ja privaatsuse eest, kellel on horisontaalne äh, portfell ja kes kannab hoolt selle eest, et ükskõik, millise ettepaneku Euroopa Komisjon teeb, siis äh, andmekaitse ning privaatsuselemendid on selles paigas. pidades silmas seda, kui oluline on äh, eraelu puudutavate andmete kasutamine, siis me näeme juba praegu, et komisjon ignoreerib kõiki äh, ekspertide arvamusi, sealhulgas ka Euroopa Andmekaitse Inspektori arvamust, võib-olla meil peaks olema mingisugune poliitiline moodus, kuidas Euroopa Komisjon saab kõiki ettepanekuid selle valguse, äh, selle nurga alt analüüsida põhjalikumalt. suur tänu ja Kornelia Ernst, palun. Äh, jah, ma olen ju rõhutanud, et oleme konstruktiivne fraktsioon ja ma tahaksin ka selleks jääda. kõigepealt öö, äh, äh, ütlen, et olen Saksa advokaatidega sama meelt, jah, me mõistame seda, et et asjad arenevad, et asi läheb sujuvamaks, et ajaliselt menetlused lühenevad, see on loogiline, aga kuidas Eh, toimib see teiste instrumentide puhul, see näiteks eh, kui me räägime vahistamismäär-, arestimismäärusest, eh, kuidas on võimalik vastu võtta sellist direktiivi, mille projekt on praegu meie ees, kuidas neid asju konsulteeriti, kust äkki tekkis säärane kiireloomuline häda, seda direktiivi vastu võtta. enne kui me midagi uut tahame vastu võtma eh,, tahame, peaksime otsustama, kas see, mis seni on tehtud, oli hea, piisav, põhjendatud ja mida saaks konkreetsemalt parandada. kavatsen teha selles osas koostööd proua Infeldiga. kui me räägime teenuste pakkumisest liikmesriigis siis kuidas see peaks teie meelest hakkab välja nägema? kolleeg Mengel võib-olla oskab meile seda selgitada. ma ei tea. meil on nii mõneski, mõnelgi juhul olnud selles osas probleeme. seetõttu küsin komisjonilt lahendus, mille te välja pakkusite, kas selle toimimist on ka kontrollitud raportöör kirjeldab asju ju hästi kenasti, aga kas te tõesti arvate, et see on nagu adekvaatne lähenemine äh, ja kuidas see teie meelest peaks tõesti toimima? ja arvestage, et meil on kaks äh, erinevat äh, õigussüsteemis Euroopa Liidu sees, Poolas või Ungaris, kus otsustatakse, et seal inimesi teisele riigile välja ei anta, samas aga on olemas äh, teisi liikmesriike, kus seda jälle tehakse, seega on õiguslikud arusaamad ja see õiguse rakendamine erinevates liikmesriikides erinev. me tegutseme erinevad õiguslikes äh, raamistikes ja kas see on tõesti teie meelest täiesti äh, probleemitu ja sujuv, vaatamata sellele, et õigussüsteeme on kaks ja nad on erinevad. ja nüüd siis menetlustagatised või menetlusgarantiid, taas me oleme teema andmekaitse juures, direktiivi võtsime küll vastu, keegi tegelikult ei tea, kuidas see asi reaalsuses ka toimub, mina ka ei tea, kuidas me saaksime asju reaalselt näha, kes kontrollib seda, äh, kuidas see toimib, see on nagu täiesti segane minu jaoks. ma lihtsalt olen sunnitud olema skeptiline. jah, olgu, me viime midagi uut sisse, me oleme langetanud mingi otsuse, meie kui Euroopa Liit. aga kas me ei peaks enne siiski mitte kontrollima, et kas tegemist on tõepoolest adekvaatse instrumendiga. okei okay,, it was uh.... väga tore. see oli viimane sõnasaaja parlamendi poolt. enne kui ma annan sõna jälle Bridgetile, küsin komisjonilt, kas te soovite lühikesi vastuseid anda küsimustele? suur aitäh kõikidele mitte, aga mõnedele küll. esiteks tuleb ühte tähtsat asja meeles pidada. kui me pakume välja selle uue mehhanismi, siis nii, nagu ma enda meelest alguses rääkisin, ei tähenda õigusliku raamistiku paikapanek mitte ainult õiguskaitseasutustele suuremaid nii-öelda repressiivvolitusi, eh, repressiivvolituste andmist, aga see on tasakaalus, ühelt poolt on õiguskaitseasutustel võib-olla rohkem volitusi, aga teiselt poolt on nendel isikutel, kelle vastu nad võivad neid volitusi kasutada, neil isikutel on jälle rohkem õigusi, need on kaitstud ehk nende käsutuses on li-, õiguskaitsevahendid ja nii edasi. praegu aga ei ole kõik need õigused tingimata kaitstud ja sellepärast olemegi me püüdnud teha sama nagu menetlusõigus, nagu menetluses osalevate isikute õiguste kaitse õigusaktis. ehk püüdnud kaitsta kahtlustatavate, mm, süüdistatavate ja ohvrite õigusi ühtemoodi. selle, seda ei tohiks kahe silma vahele jätta. ja veel hindamine. jõustumine oli aasta tagasi, nii nüüd et äh, on kätte jõudmas hindamine. meil on hästi palju kogemusi vastastikuse õigusabi menetlustega ja teiste karistusõiguse instrumentidega, näiteks vahistamismäärus. nii et üldiselt me, meil on ettekujutus ajakavast mida veel? kui soovitakse olemasoleva instrumendi parandamist, siis tegelikult ei pruugi olla kolmandatel riikidel, näiteks USA-l väga suurt huvi vastastikuse õigusabi instrumentide parendamiseks. Nad on tegelikult võtnud ühendust liikmesriikidega, ja öelnud, et, et äh, liikmesriigid võiksid otse võtta ühendust teenusepakkujaga, nii et selles mõttes on siin piirid, kui kaugele me selles uues ähm, eelnõus saame minna. ja siis on veel vabatahtlik koostöö. jah, ajagraafik, andmekategooriad, neid kõiki me saame arutada nüüd ähm, kasutaja juurdepääsuandmed ühelt poolt ja teiselt poolt sisuandmed ning kohtupädevus. me ei ole tegelikult leiutanud päris uusi andmekategooriaid. ainus nendest on see juurdepääsuandmete kategooria ja me oleme suurima heameelega nõus selgitama, miks me tegime seda, mida me tegime, aga põhimõtteliselt tehakse ikkagi väga selget vahet ühelt poolt äh, tehingute ja sisuandmete ja teiselt poolt kasutaja juurdepääsu andmete vahel ju,. kasutaja juurdepääsu info on see, mida on vaja uurimise alguses ehk kes on tegelikult mingisuguse konto taga, see on, see on vähem tundlik kui ähm, sisuandmed e. e-tõendit on asjakohased tegelikult igasuguste õigusrikkumiste puhul, mitte ainult terrorismi ja raskete kuritegude puhul. alad, igal pool võib tekkida karistamatuse tunne, kui õiguskaitseasutustel ei ole võimalik kasutada vajalikke vahendeid ja sellepärast seda künnist me ei ole nagu ähm, soovinud kasutada. nüüd edasi on muidugi vahe VKE-de ja suurfirmade vahel. enamus praeguseid taotlusi on seotud suurettevõtjatega. Nendel on ka palju juriste palgal, kes saavad õiguslikke aspekte kontrollida ja seda ei pruugi olla väikestel firmadel. aga me ei pane ette ka põhjendamatuid nõudmisi, me ei nõua väikefirmadelt, et nad kõikide taotluste õig-, õiguslikkust äh, kontrolliksid. tegelikult lõpliku mm,, lõppsõna jääb ikkagi avalikule asutusele ja mitte teenusepakkujale. siinkohal ma lõpetaksin. suur tänu, Austria eesistuja. kas te soovite ka sõna paariks minutiks? Yeah, thank you very much. Just very... suur aitäh, teen hästi lühidalt me tegelikult töörühmas juba arutame seda teemat. eile ja täna on kaks koosolekut. mõned nendest küsimustest, mida täna siin saadikud tõstatasid, neid on tõstatanud ka liikmesriikide esindajad nõukogu töörühmas me adume selle teema olulisust. teema on ülioluline. me peame omalt poolt hoolitsema selle eest, et me maksimaalselt kiiresti sellega edasi läheksime. praeguseks kõik ja kuivõrd see on ülioluline teema, siis meil on siht seatud sellele, et üldine lähenemine sünniks selle aasta lõpuks. aga loomulikult siin on väga palju praktilisi küsimusi. ja need praktilised küsimused tuleb ära lahendada, nii et noh, näeme, kuidas see asi kulgeb järgmistel kuudel okay,. selge, suur aitäh. Bridget, kas sa soovid ka lühidalt kokku võtta selle arutelu? suur aitäh suur tänu kõikidele variraportööridele, kes jagasid meiega omi esimesi ideid. kahjuks me ei kuulnud täna kõikide fraktsioonide variraportööride seisukohti, mis tähendab seda, et järgmise nädala koosolekul on siis uut tulemas. uurimismääruse juurde ma sooviksin uuesti tagasi tulla, mida komisjon mainis. tegelikult me peame alati mõtlema selle peale, et kas alati tasub kiirustada vastu võtma mingisugust uut meedet, kui eelmised meetmed on alles äsja hakanud nagu toimima ja neid on, need on äsja kasutusele võt-, võetud, et äh, liikmesriikidele peaks võib-olla ähm, andma aega nii-öelda harjuda eelmisega ja selle põhjal midagi ähm, välja mõelda, aga noh, kõik on selle teemaga väga, teemale väga pühendunud ja soovivad nii-öelda olemasolevaid auke täita. ja ühtlasi sooviksin ma öelda, meie parlamendis on väga palju erinevaid fraktsioone, väga palju erinevaid seisukohti, aga me töötame kõikide nende eelnõudega meie tegeleme kõikide nende eelnõudega, aga paraku tihti on niimoodi, et nõukogust ei tule midagi ja minu meelest see on ikka vapustav, et meie oleme valmis eelnõuga nagu edasi minema, aga nõukogus ei toimu mingisugust liikumist ja selleks, sellepärast oleks mul väga konkreetne pöördumine nõukogu poolele, et teie ka tegeleksite edasi äh, kõikide nende eelnõudega. ja muidugi ma ootan koostööd kõikide variraportööridega, kõikide asjaosalistega, et õnnestuks ära kaotada need lik-, augud, mis nendes õigusaktides on. suur aitäh! suur tänu selle sessiooni eest ja me kohtume kell neliteist kolmkümmend, aitäh! Yeah.